kallid kolleegid, ma palun, et te istuksite oma kohtadele. And uh, welcome to this tere tulemast sellele koosolekule, mida me, me räägime praegu eh, majanduse juhtimisest Euroopa Liidus, teeme seda Euroopa Parlamentaarse Nädala raames ja loomulikult tervitan ma jällegi kõiki liikmesriikide parlamentide esindajaid, samuti Euroopa Parlamendi esindajaid. mul on väga hea meel ja suur au tervitada siin ka Euroopa Parlamendi presidenti härra Antonio Tajanit ning Malta eh, esindajate koja spiikerit eh, härra Angelo Ferrucciat, eh, samuti tahaksin tervitada komisjoni asepresidenti Valdis Dombrovskist ja härra Jose Luis Escrivat, kes on sõltumat-, Euroopa Liidu sõltumatute fiskaalinstitutsioonide võrgustiku esimees ja meil on ka kaks sõnavõtjat liikmesriikide parlamentidest, Paolo Curieri Paleotti Itaalia senatist ja Norbert Brackmann, kes on äh, Äh, Saksamaa Bundestagi eelarvekomisjoni liige. nagu te teate, keskendume me täna arvamuste vahetusele ja kogemuste vahetusele, mis on seotud fiskaalleppega kui äh, osaga liikmesriikide majanduspoliitika kujundamisest äh, me räägime stabiilsusest ja koordineerimisest Majandus- ja Rahandusliidus. me teame, et Äh, mm, fiskaalleping jõustub, ähm, on jõustunud ja meil on vaja kogemusi vahetada äh, selle üle, kuidas on kulgenud selle rap-, rakendamine ja me peame äh, arvestama seda, mis on kirjas Euroopa Liidu asutamislepingus meil on oluline lülitada see leping Euroopa Liidu õigusraamistikku, nii et, et minu arvates on praegu väga hea aeg just nimelt vahetada kogemusi selles osas, kuidas on toimunud selle leppe ellurakendamine Eh, kuidas me oleme suutnud oma majanduspoliitikat rohkem koordineerida, ma ei hakka teile veel kord meelde tuletama, kuidas meil töö on korraldatud ja kuidas te saate sõna paluda. Eh, selleks on vaja täita teile välja jagatud eh, paber ja nüüd annaksingi kohe sõna Euroopa Parlamendi presidendile Antonio Tajanile. aitäh, Roberto! lugupeetud liikmesriikide parlamendi saadikud, Euroopa Parlamendi saadikud, lugupeetud Malta eh, parlamendi spiiker härra eh, Farrugia, asepresident Dombrovskis, eh, Euroopa Liidu sõltumatute fiskaalinstitutsioonide võrgustiku esimees härra Jose Luis Escriva ja samuti senator Paolo Galeotti Itaalia senatist ja äh, Norbert Brackmann Bundestagist. Äh, ja ka äh, Roberto Gualtieri, tere! ja kõigepealt tahaksin tänada Maltat eesistujamaad väga hea koostöö eest. tahaksin soovida Maltale edu eelseisvatel kuudel Äh, mil Malta on Euroopa Liidu eesistujaks. Te võite loota parlamendi peale, me hoolitseme selle eest, et teie esimene eesistumine Euroopa Liidus oleks edukas. täna arutame ja vahetame infot ja kogemusi selle üle, kuidas on toimunud fiskaalleppe ellurakendamine tegemist on kasuliku ettevõtmisega, mis aitab tugevdada koostööd liikmesriikide parlamentide vahel ja Euroopa Parlamendi vahel Äh, selleks, et suurendada meie majanduspoliitika äh, koordineerimist ja demokraatlikku aruandekohustuslikkust ja kõneleja jätkab oma emakeeles. Sono dedicate ad analizzare la nostra capacità me peame parandama oma suutlikkust äh, Euroopa majandust valitseda ja juhtida ning viia see lähemale kodanikele ning nende huvidele. tegemist ei ole teoreetilise Mm, projektiga, vaid sellest sõltub äh, majanduskasv ning äh, tööhõive Euroopas. Äh, kõik see, mida meie kodanikud meilt ootavad. kriis kahjuks ei ole veel täielikult läbi ning majanduskasv on endiselt nõrk. meie investeeringute tase ei ole piisav praegu ning tööpuudus on kaks korda suurem kui Ameerika Ühendriikides tööhõive, noorte tööhõive taastumine peab olema äh, meie äh, tähelepanu keskmes, eriti neis piirkondades, kus üks kahest noorest äh, on ilma tööta. samuti peame tähelepanu pöörama reaalmajandusele ja VKE-dele, mis endiselt on raskustes laenu saamisega ning neil on keeruline juurde pääseda turgudele ja teenustele aga et nende väljakutsetega toime tulla, peab meil olema piisavalt äh, tööriistu. väga palju on juba ära tehtud, kuid väga palju, ütleksin, on veel vaja teha. rahandus, rahaliitu täiendatakse viie presidendi raportiga, me peame pangandusliitu äh, täiendama, ühisturgu, digitaalturgu, energiaturgu mainimaks ainult mõnda aspekti. me peame ka oma majanduspoliitika sidusust parandama, vähendama erinevusi liikmesriikide vahel ning äh, piiri panema majandus- ja sotsiaallõhedele. meie majandussüsteem peab äh, muutuma konkurentsivõimelisemaks. siinkohal tuleb äh, üle minna eelkõige just tootlikele investeeringutele. sellest kontekstist lähtudes on liikmesriikide parlamentidel oluline roll Nende toetus vajalikele struktuurireformidele, mis tagavad majanduskasvu ja tööhõive, on äh, põhitähtis. Teie roll on siin väga tähtis, näiteks teenuste, kapitalide, tööhõive, äh, avaliku halduse reform, seeläbi toetatakse reaalmajandust, tööstust ja VKE-sid. Euroopa poolaasta, nagu eile siin sai ka öeldud, on suurepäraseks vahendiks pidamaks dialoogi Euroopa Liidu institutsioonide ning liikmesriikide vahel. see aitab välja töötada vajalikud äh, majanduspoliitikad selleks, et äh, hoogustada majanduskasvu. soovitused on aga tõhusad ainult siis, kuid, äh, kui neid arutatakse demokraatlikult ja rakendatakse elu liikmesriikides. täna arutame maksukokkulepped, mis on äh, meie äh, äh, majanduse juhtimise aluseks. me teame, et tegemist on keeruka kokkuleppega, see nõuab riikide rahasid läbivaatamist ning automaatseid korrektsioonimehhanisme. me peame arvestama liikmesriikide erineva majandusliku olukorraga ning sellest tulenevalt ei ole see ülesanne sugugi kerge. paljudes riikides äh, on endiselt liiga palju raskusi. seega on hädavajalik, et liikmesriikide parlamendid ja Euroopa Liidu parlament kõrvutaksid oma erinevaid kogemusi reeglite kohaldamisel. mis on toiminud, millised olid probleemid, milline on see olnud selle mõju riigi vahendite stabiliseerimisele mis äh, stiimulid on endaga reformid kaasa toonud, millised on vajalikud muutused selleks, et äh, jätkusuutlikumalt toetada majanduskasvu, tööhõivet, reaalmajandust, kuidas hoida äh, riigi rahaasjad puhtana? ma pean ütlema, et ma ei usu paindlikkuse ja ähm, kasinuse vastandamisse. ma ütleksin, et meil on vaja vähendada riiklikke kulutusi, sellepärast et me ei saa kulutada lihtsalt raha selleks, eh, et valimistel eh, toetust saada. aga eh, me ei suuda lahendada majandusprobleeme, kui me ei toeta tõsiselt põllumajandust, kaubandust, tööstust ja muid majandusvaldkondi meil on vaja äh, poliitikat sellel äh, majanduses, mis äh, hõlmaks kõike. meil on vaja ühest küljest kokku hoida riigi vahendeid, kuid toetada ka ettevõtteid ja tööstust ning kõiki teisi üksusi, mis on osaks reaalmajandusest. meil on vaja toetada tööhõivet kasvu jätkusuutlikumalt ning meil on vaja hoida tervena puhtana liikmesriikide eh, eh, finantsküsimused. fiskaalkokkuleppe eh, kohta tuli välja eelmisel nädalal raport selle ülevõtmise kohta liikmesriikide poolt. tegemist on tegemist on valdkonnaga, kus me oleme juba päris palju ära läinud, kuid kahjuks me oleme ainult alles jõe keskele jõudnud ja me ei ole äh, suutnud seda jõge veel täielikult äh, ületada. ja sellest tulenevalt äh, võivad kõik meie edusammud liiva joosta. meil on vaja reegleid majandusvaldkonnas, mis stimuleeriks kasvu, kuid ka riikide eelarved peavad tugevad, meil on vaja teha seda demokraatlikult ja rahva toetusel. sellest tulenevalt on oluline, et oleksid kaasatud ka Euroopa Liidu Parlamenti liikmesriikide omad. kõikidel meil on erinevad pädevused, kuid sellised võimalused nagu selle nädala kohtumine pakuvad meile suurepärase võimaluse oma kogemusi kõrvutada me näeme, et kõik need küsimused, mida me siin arutame, puudutavad meie kodanike igapäevaelu, eriti just nende oma, kes elavad praegu majanduslikult rasketes tingimustes. me peame silmas pidama ka kõige nõrgemaid ja me ei tohi neid äh, maha jätta. kui me usume tõesti äh, sotsiaalsesse turumajandusse, siis me peame käsitlema turgu vahendina sotsiaalpoliitikat ellu viia. ei, ühisturg ei ole iseenesest lõppeesmärk, vaid vahendiks sotsiaalpoliitika ette, elluviimiseks ning see on üheks meie Euroopa Liidu eesmärgiks. Like to... ja nüüd annaksin sõna äh, härra Ferrucciale, kes esindab Malta parlamenti, palun. aitäh, härra Galtieri ja ma olen väga kindel, et teie olete Econi komisjonile väga hea esimees, härra Kvalteeri, ütleb härra Tajani. ma arvan, et te hoolitsete selle eest, et meie majandus areneb meie kodanike huvides. aitäh lugupeetud president Tajani, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud ja loomulikult ka lugupeetud liikmesriikide parlamentide saadikud. mul on väga suur au olla siin ja esineda niivõrd lugupeetud publiku ees osana sellest parlamentide vahelisest nädalast ja teha seda siis, kui algab äh, just parla-, on alanud meie eesistumine. ma tahaksin teid kõiki tänada selle eest, et te nõustusite osalema sellel konstruktiivsel, avatud ja viljakal parlamentidevahelisel konverentsil tahaksin algusest peale öelda välja ühe asja väga selgelt. lubage mul rääkida sellest suurepärasest koostööst, mis valitseb Malta esindajatekoja ja Euroopa Parlamendi vahel. ma kohtusin just tükk aega tagasi teiega, härra parlamendi president, ja ma selgitasin teile, kuivõrd oluline selline koostöö on selleks, et saavutada tulemusi nii poliitilises, poliitilistes küsimustes, vaid kui ka administratiivsel tasandil. selleks, et sellised kohtumised saaksid toimuda. ma loodan ka, et eilsed arutelud Euroopa poolaasta teemadel olid kasulikud ja et me saame jätkata äh, seda tööd, mis eile alguse sai, saame seda jätkata tänasel konverentsil, see on võimalus kokku tulla kui rahvaesindajad nii liikmesriikidest kui Euroopa eh, Parlamendist selleks, et me saaksime arutada eelarvepoliitikat ja teisi teemasid, mida puudutab stabiilsus koordineerimise ja juhtimise leping äh, Rahaliit. daamid ja härrad, me oleme täna siia kokku tulnud ajal, mil ausalt öelda ma pean tunnistama, Euroopa Liit seisab silmitsi kõige hullema kriisiga oma loomisest saadik. probleemide hulk ja neid probleeme on tohutult, aga mainiksin vaid mõningaid. on enneolematud, meil on Brexit, meil on pagulasprobleeme, rändekriis, meil on äärmuslus pead tõstmas, samuti terrorism, meil on Äh, pead tõstma see euroskeptilisus ja nagu eelkõneleja härra Dajani ütles, meil on majanduslikud ja rahalised probleemid, millega puutuvad kokku mõned Euroopa Liidu liikmesriigid. meil on säästumeetmed ja äh, nende mõju, nende mõju kõige kaitsetumatele ühiskonnaliikmetele. me teame, et äh, vaesus kasvab ja kahjuks nagu ma juba varem ütlesin, tegemist ei ole täieliku probleemide nimekirjaga. kõige hullem on minu arvates aga see, et Euroopa Liit on üritanud äh, neid äh, probleeme lahendada äh, mittetõhusalt, ei ole suutnud kodanikele tõestada, et Euroopa Liit suudab olla tõhus ja see on väga murettekitav. ususekindlus ja tõhusus on asjad, mis on äh, vajalikud ja nende puudumine on õõnestanud kodanike usaldust ja huvi Euroopa institutsioonide vastu. ning siit äh, me peaksime siiski arvestama äh, nende inimeste igapäevaste huvidega, keda meie parlamendisaadikud esindame. Euroopa liikmesriikide esindajad ise alati ei jäta oma erimeelsusi kõrvale selleks, et lahendada neid väljakutseid, mis meie ees seisavad ja mis võivad mõjutada kogu Euroopa Liitu. selleks, et edasi liikuda eh, nii kiiresti ja nii tõhusalt kui võimalik, eh, selleks, et saavutada konkreetseid tulemusi ühiselt eh, igaühe hüvanguks meie riikide peres siin Euroopa Liidus. ma rääkisin siin sellest keerulisest stsenaariumist ja selles keerulises olukorras on Malta kui eesistuja prioriteedid äärmiselt asjakohased. Need aitavad meil saavutada võimalikke tulemusi ja positiivseid tulemusi eh, erinevates valdkondades, eh, kus Euroopa Liit üritab edasi liikuda ja ma mainin mõningaid. ränne, üht, ühisturg, julgeolek, sotsiaalne kaasatus Euroopa naabruspoliitika ja eh, sektor parlamentaarne mõõde kindlasti aitab edendada arutelusid ning ähm, äh, täiendab meie teadmisi. lisaks sellele pean ma ütlema, et äh, parlamentaarne mõõde äh, edendab ühtsust, mida meil praegu hädasti vaja on, ühtsus ja dialoog nii Euroopa tasandil kui ka äh, riiklikul ja regionaalsel tasandil on vajalik. ärgem unustagem, et meie kui parlamendisaadikud peame olema eeskujuks ja me peamegi olema eeskujuks. meil on vaja poliitilist tahet kõikidel tasanditel selleks, et me leiaksime kompromissid et me saavutaksime vajalikud lahendused, et me tegeleksime nende probleemidega kõige, kõikehõlmavamal viisil, mis üldse võimalik. daamid ja härrad. kahe tuhande kaheksandal aastal me seisime me silmitsi majanduskriisi ja finantskriisiga ja nende mõju on endiselt tunda ka meie majandus Äh, majanduse ja rahandussüsteemi haavad ei ole veel paranenud, me peame seda tunnistama ning ainult läbi tõhusa koostöö õnnestub meil nende probleemidega toime tulla. ainult ühiselt õnnestub meil midagi teha selleks, et sellest kõigest tugevamana välja tulla. meil on vaja konkreetseid tulemusi, kui me tahame, et meie kodanikud äh, tugevdaksid oma, oma usaldust sellesse, mida ma, tugevdaksid oma usaldust poliitilisse eliiti ja ve-, oleksid endiselt veendunud, et Euroopa Liit on projekt, millest me kõik kasu saame. meil on vaja rohkem solidaarsust, meil on vaja kasutada väljendit, mis tavaliselt on seotud rändega, aga minu arvates võib seda kasutada ka äh, rääkides majanduslikest ja finantsprobleemidest, solidaarsus liikmesriikide suhtes, mis on sattunud raskustesse ja solidaarsus iga euro, iga inimese suhtes, kes elab allpool vaesuspiiri või keda ähvardab vaesuse oht. statistika andmetel, Eurostati andmetel on nende inimeste arv, kes on vaesuse osus või sotsiaalse tõrjutuse ohus on kahekümne kaheksas Euroopa Liidu liikmesriigis äh, kasvanud ja see on häbiväärne, see on kakskümmend neli protsenti. me peame selle probleemiga tegelema. muutke endid, äh, meie oleme äh, otse valitud, meie esindame rahvast, meie esindame nende huve meie peame olema nende hääl ja meie peame teenima neid äh, läbi oma poliitilise tegevuse. ja see on ka põhjus, miks me täna siin oleme ja need teemad, mis meil päevakorras on, peegeldavad samuti seda eesmärki. näiteks äh, Euroopa äh, sotsiaalõiguste sammas. see on teine punkt, mis meil päevakorras on ja see on äärmiselt oluline, arvestades eh, majandus- ja finantskriisi, mis on mõjunud laastavalt väga paljudele liikmesriikidele. tööpuudus, ka seda teemat peame ühiselt eh, arutama, eriti noorte tööpuudust. Eh, tööpuudusmäär on mm, tohutult kasvanud ja ebakindlate töökohtade arv on kasvanud. ja see mõjutab väga paljusid kaitsetuid inimesi Euroopas ja see on samuti loonud vajaduse rõhutada äh, just nimelt rohkem sotsiaalset mõõdet, millele ma viitasin kui üks meie, kui ühele meie eesistumise prioriteetidest. poliitikud ja me kõik oleme poliitikud, ei tohi korrata samu vigu, vigu, mida tehti pärast majandus- ja finantskriisi. nagu te teate, tollal astuti samme ilma põhjalikult kaalumata seda, milline on see kohutav mõju, mis nendel sammudel on kõige kaitsetumatele inimestele. me nüüd teame, millised on tulemused, me ei saa selliseid vigu korrata. aga nüüd jätkaksin teisel teemal meie poolt esindatute jaoks on oluline ka viimane punkt, mis meie päevakorras on ja seda on teil võimalik arutada homme meil tuleb leida tasakaal säästumeetmete ja struktuurireformide vahel. on äärmiselt, need on äärmiselt olulised selleks, et valitsused suudaksid järgida Euroopa tasandil kehtestatud kulutusreegleid, aga teisalt ka on see oluline, et me suudaksime tagada hariduse, et me suudaksime tagada tervishoiu ja mis kõige olulisem, et me suudaksime luua töökohti just nimelt kõige kaitsetumatele meie ühiskonnas, nagu ma juba ütlesin, noortele, kes on tänaseks saamas kadunud põlvkonnaks ja sellega ma lõpetaksin oma sõnavõttu, aga ma soovin teile kõigile väga viljakaid arutelusid Äh, millest saame ise inspiratsiooni ja julgust jätkata, jätkata, et teha jõupingutusi ja suuremaid edusamme, vaatamata nendele väljakutsetele, mis meie ees seisavad. olgem julged ning äh, äh, leidkem praegusest ajast jõudu ja julgust, et tulevik oleks helgem, et kriis jääks selja taha, aitäh! Thank you very much uh suur tänu. ja nüüd saab sõna Euroopa Komisjoni asepresident härra Valdis Dombrovskis. suur tänu, esimees, austatud parlamendiliikmed. kõigepealt suur tänu teile selle võimaluse eest osaleda komisjoni esindajana selles arvamuste vahetuses fiskaalkokkuleppe ning majandus- ning fiskaalpoliitika koordineerimise protsessis osalemise eest. miks tekkis üldse vajadus selle kokkuleppe järele? fiskaalkokkulepe ei peaks olema eraldi võetud isoleeritud äh, algatus, vaid üks osa laiemapõhjalisest kriisile reageerimise protsessist Euroopa Liidus ja euroalal. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal oli kriis veel täies hoos ja püüti võeta mõõtmeid, meetmeid kriisi vastu liikmesriigid ja ka komisjon püüdsid leida Euroopa tasandil vahendeid, kuidas ligi eelarvedistsipliini parandada ning samas tekitada omanikutunnet vastutustundliku fiskaalpoliitika suhtes. liikmesriigid said aru, et tugev likviidsus tulemüür peaks käima käsikäes selliste mehhanismidega, mis aitavad tagada tugevamat fiskaaldistsipliini. Euroopa Euroopa stabiilsusmehhanismi juurdepääs äh, muudeti tingimuslikuks äh, lepingust, mis puudutas äh, vastavat käitumist ning fiskaalkokkuleppe nõudeid. fiskaalkokkulepe täiendab õiguskorda ning on tagatiseks eelarve küsimustes ja automaatselt rakendub korrektsioonimehhanism ning samuti on sõltumatu fiskaalinstitutsioon järelevalveks. selle eesmärgiks oli tugevdada stabiilsus- ning kasvupakti rakendamist ja suurendada stabiilsust Euroopa Liidus ning liikmesriikides. valitsusvaheline lähenemisviis ei olnud meie esimene valik, tuletaksin teile seda meelde Euroopa Liidu aluslepingute läbirääkimine kukkus läbi väga napilt juhiksin tähelepanu kahele asjaolule. liikmesriikide fiskaalraamistike tugevdamine ei toimi vaakumis. stabiilsus ning kasvupakt on loomulikult kooskõlastamistegevuse peamine instrument. see on seotud ka Euroopa poolaasta protsessiga, millest rääkisime eile stabiilsus ja kasvupakt aga saab ainult tegevusi ette kirjutada ning seetõttu oleme me suurendanud ka ex-ante koordineerimist eelarve valdkonnas iseäranis euroala riikides, seda tegime nõndanimetatud kaksikpaketi kaudu õigusloomeliste aktidega. Euroopa liikmesriigid peavad esitama eelarve äh, projektid, mis kogutakse komisjoni poolt äh, kokku ning millele komisjon annab oma hinnangu ning äh, euroala finantsministrid räägivad nendest plaanidest ennem, kui riigieelarved vastu võetakse. see tava soodustab ka komisjoni ning liikmesriikide vahelist dialoogi, nagu te väga hästi teate, ning äh, dialoogi ka Euroopa Parlamendi ning liikmesriikide parlamentide vahel. liikmesriikide parlamendid ning Euroopa Parlament saavad kutsuda komisjoni ka oma arvamust tutvustama ühe või teise eelarveplaani kohta, eelarvekava kohta. euroala tugevam koordineerimine tähendab ka agregeeritud fiskaalpoliitikat, majanduskasvu soodustavat ning mitmekesistatud eelarvepoliitikat. sellesse protsessi tuleb kaasata tihedalt liikmesriikide parlamendid. see kuulub parlamentide pärusmaale liikmesriikide parlamendid äh, loomulikult äh, lähtuvad äh, Euroopa poolaastast ning stabiilsus- ning kasvupaktist. koostööd tehakse valitsustega ning võla ning defitsiidi eesmärgid peavad liikmesriikide poliitilisteks prioriteetideks nende ühistegevuse tulemusena kujunema. ja samuti on oluline ka sõltumatud fiskaalnõukogud sellised ähm, organisatsioonid olid olemas juba enne kriise, äh, suuremates osades liikmesriikides nende, sellist organisatsiooni ei olnud, need loodi äh, kriisi tulemusena ja nüüd äh, annavad need asutused sõltumatut nõu. ja nendel on üha rask-, tähtsam roll Euroopa Liidu eelarvemenetlustes ja selle eesmärgiks on eeskirjade jälgimine, prognoosid, mis on realistlikumad ning äh, eelarve äh, stabiilsus ning äh, jätkusuutlikkus. Nad, sellised nõukogud jälgivad seda, kas tasakaalustatud eelkirju, eelarve eeskirjadest peetakse kinni ning kas on kõrvalekaldeid eesmärkidest. Nende eesmärgiks on ka läbipaistvust suurendada ning öö, usaldust suurendada. selleks, et sellised äh, nõukogud oleksid äh, sõltumatud, on äh, komisjon ise omad tingimused kehtestanud sellele, fiskaalkokkulepe tõi sisse ka järgi või selgita põhimõtte, sõltumatud rahandus organisatsioonide tasakaalustatud eelarve on äh, üks osa sellest ja kui riik ei suuda tasakaalustatud eelarvet tagada, tuleb selgitada, miks. ja tegemist ei ole mitte ainult lihtteavitamisena, ka, vaid tuleb ka äh, tegudes seda kinnitama. ja sellised äh, nõukojad peavad olema täielikult sõltumatud. see on olnud positiivne kogemus ja hiljuti loodi ka Euroopa äh, Fiskaalne Nõukogu, European Fiscal Board, ja see peab äh, samuti jälgima eeskirjadest kinnipidamist ning äh, tegelema euroala eelarvepoliitikaga. nüüd paar sõna selle kohta, mis meid veel ees ootab. nii palju, kui te, nagu, nagu te kõik teate, kakskümmend kaks lepingu osapoolt on valmis oma äh, neid põhimõtteid üle võtma oma äh, sisekorda, komisjon teeb omalt poolt äh, tööd, äh, on valmis esitama objektiivseid hinnanguid. meie raport on peaaegu valmis, tõenäoliselt lähinädalatel see avaldatakse. selles raportis on eesmärgiks pakkuda fakte ning anda hinnang fiskaalkokkuleppe ülevõtmise kohta liikmesriikide õigustes, õigusesse Äh, see pakub ka ähm, mõtteid selle kohta, kuidas tugevdada Euroopa fiskaalraamistikku, äh, fiskaalkokkulepe äh, peaks olema üks osa Euroopa Liidu õigusest, objektiivsest õigusest, mis on valitsusvahelisel tasandil vastu võetud ning seda küsimust tuleks põhjalikult analüüsida ning arutada. suur tänu! President Dombrovskis, I so understand you have now asepresident Dombrovskis ma tean, et teid ootab nüüd ees väga tähtis kolmapoolsete läbirääkimiste voor ja nüüd saab sõna Jose Luis Escrivacha. palun. lugupeetud president, lugupeetud Euroopa ning liikmesriikide parlamentide liikmed, suur tänu selle kutse eest, mida ma tahaksin laiendada. ma kutsuksin ka Malta vabariigile. mul on suur au äh, olla siin Euroopa sõltumatute fiskaalinstitutsioonide võrgustiku nimel siin parlamentidevahelisel konverentsil, mis käsitleb fiskaalkokkulepet kui osa äh, riik, riiklikust poliitilisest tegevusest sõltumatud äh, fiskaalsed institutsioonid on loodud fiskaalkokkuleppe raames ning hoolimata sellest, et nende elu on olnud lühike, oleme juba kogenud, kogunud kogemusi fiskaalkokkuleppe raamistikus tegutsedes. oma kogemustest lähtudes tahaksin välja tuua fiskaalkokkuleppe kaks omapära, mis meie jaoks on kõige väärtuslikumad. kõigepealt rohkem on pööratud tähelepanu äh, fiskaalse järelevalve äh, ennetavale küljele liikmesriikide sõltumatute institutsioonide poolt ja ühised põhimõtted on paika pandud, et see tegevus oleks tõhus. teiseks oluline on see, et liikmesriikide ees, Euroopa Liidu eeskirju saab liikmesriikide omapäradele kohandada. riigid saavad kujundada fiskaalkokkulepet lähtuvalt omaenda tingimustest ning institutsioonilisest ülesehitusest, samal ajal pidades kinni Euroopa Liidu eeskirjadest ning samal ajal austades liikmesriikide parlamentide eelisõigusi nagu te teate, fiskaalkokkulepe koondab erinevaid elemente, mina aga keskenduksin institutsioonilisele kontekstile, kus langetatakse eelarvelisi otsuseid ning võetakse eelarvega seotud kohustusi. kui me räägime eelarvest Euroopa Liidus, siis sageli räägitakse ainult eelarvenumbritest. mõnikord räägitakse lihtsalt komakohtade võrra kõrvalekalletest eesmärkidest või otsustest, mis ECOFINis langetatakse konkreetsete liikmesriikide kohta. meie võrgustik on seisukohal, et meil on vaja rohkem keskpikka lähenemisviisi ning tähelepanu peaks olema suunatud hoopis liikmesriikide eelarveraamistike tugevdamisele ning äh, fiskaalkokku, fiskaalkohustuste omanikutunde tekitamisele. ainult Euroopa Liidu eeskirjadele keskendunud äh, ning, ning äh, eeskirjade kinnipidamisele keskendunud lähenemisviis ei ole piisav ja see ei aita ära hoida fiskaalkriisi ega äh, tuua kaasa tugevat eelarvedistsipliini tugevad liikmesriikide institutsioonid aga on tõhusa eelarvepoliitika eeltingimuseks. kõigepealt sellepärast, et liikmesriikide institutsioonid ning parlamendid saavad mängida oma rolle e eelarveprotsessis eeskirjad, järelevalve Euroopa Liidu tasandilt on sellises olukorras vähem vajalik ning fiskaalotsused ei, ei ole siis liikmesriigi silmis enam ülevalt poolt peale surutud teiseks, kui liikmesriikide organisatsioone kaasatakse rohkem eelarveprotsessi, siis võib fiskaalpoliitika oma tegevusvaldkonda ning eesmärke laiendada see on oluline selleks, et riigieelarve oleks tõhus ning kvaliteetne. seda iseäranis pidades silmas demograafilise vananemise probleemi ning tootlikkuse vähenemise probleemiga. ja esmane valitsuse kulu on nelikümmend viis protsenti Euroopa, Euroopa Liidu SKP-st, nii et tõhusus äh, ja sellest saadav kasu võib majandustegevust ning heaolu tugevalt mõjutada. seetõttu liikmesriikide kaasamine, liikmesriikide äh, sõltumatute finantsasutuste ning majandustegelaste organisatsioonide kaasamine Äh, fiskaalpoliitikasse ning äh, tõhususele suunatud äh, valitsuse, valitsemissektori kulutused on hädavajalikud. fiskaalpoliitikas tuleb, iga, peab igaüks täitma oma kohust antitsüklilisel moel meie võrgustiku seisukohast on fiskaalkokkulepe olnud positiivne samm. see on olukorda muutnud, on muutnud eelarve valitsemise mudelit ning tekitanud eelarvedistsipliini suhtes omanikutunnet. see on andnud liikmesriikide sõltumatutele fiskaalasutustele ülesandeks äh, stabiilsus ning kasvupakti äh, ennetava tegevuse üle järelevalvet äh, teostada, seda sõltumatult sõltumatute finantsasut-, fiskaalasutuste arv on kasvanud Euroopa Liidus, kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, välja arvatud Poola ja Tšehhi Vabariik, on sellised organisatsioonid juba olemas ning kuuluvad meie võrgustikku. paljudes riikides on tegemist uute asutustega, mis on loodud nullist ja me oleme endiselt veel õppimisfraasis, me tegeleme aktiivselt praktiliste probleemide lahendamisega, selleks, et meie institutsioonid muutuksid tõesti tõhusaks me peame tagama juurdepääsu infole, koguma inimressurssi, finantsressurssi, tagama täieliku funktsionaalse sõltumatuse ning äh, tagama selle selgita või, või järgi põhimõtte äh, järgimise. väga paljud meie asutustest tegelevad sellega, aga institutsioonide eeskirjad on ainult üks osa meie eduloos. selleks, et meil oleks äh, tugev riigieelarvesüsteem, on vaja ka õig-, õiget fiskaalraamistikku, äh, eelarvet, äh, piisavat eelarveinformatsiooni, häid eelarvetavasid ning rohkem keskpikka lähenemisviisi, mida väljendatakse nume-, numbriliste eeskirjadega ning vajalike korraldustega avaliku halduse tasandil Nendest küsimustest on räägitud kõikidest äh, riikides, aga rohkem tuleb äh, pöörata tähelepanu rakenduslikule küljele riiklikul tasandil. võrgustik äh, rõhutab, kui oluline on keskpikk eelarveraamistik. fiskaalkokkulepe on nagu öeldud samm õiges suunas, tekitab tugevamad fiskaalinstitutsioonid, rohkem omanikutunnet liikmesriigi tasandil, hästi toimivad fiskaalinstitutsioonid võivad kasu tuua Äh, eelarve jätkusuutlikkusele. aga tuleb pingutada veel. tuleb pingutada rohkemgi selleks, et see lähenemisviis jätkuks ka tulevikus. meie kutsume komisjoni üles teostama järelevalvet fiskaalkokkuleppe kui terviku ülevõtmise üle, sealhulgas ka liikmesriikide äh, õigusaktide vastuvõtmine, mis tagab meie organisatsioonide tegevuse sellel ei tohiks olla mitte ainult de jure mõõde, vaid peaks ka de facto tähendama seda, et meie organisatsioonidel oleksid vahendid ja korralduslik äh, võimalus täiel määral täita neid kohustusi, mis fiskaalkokkulepe ja liikmesriikide õigusaktid on neile andnud. liikmesriigid omalt poolt peavad olema valmis neid institutsioone usaldama ning nende sujuvat äh, toimimist soodustama. lõpetuseks veel paar sõna ka nende fiskaaleeskirjade kohta, mida Euroopa tasandil praegusel hetkel kehtestatakse. ma pean tunnistama, et äh, fiskaalkokkuleppe sätete praktiline jälgimine on äh, sageli üsna suureks väljakutseks tõsi on see, et liikmesriikidele on antud teataval määral paindlikkust võtta vastu ennetavaid eeskirju, see on see nõndanimetatud korrektiivne mehhanism, mis peab arvesse võtma liikmesriikide omapäraseid, omapäraseid. see on loomulikult teretulnud lähenemisviis. aga fiskaalkokkulepe üldiselt on siiski liiga keeruline hoolimata sellest, et Euroopa Liidus üritatakse fiskaaleeskirju lihtsustada, endiselt lähtustatakse väga, lähtutakse väga keerulistest analüütilistest öö, töö töövahenditest, menetlustest ning erinevatest tõlgendustest. sellised äh, kontseptsioonid nagu MTO, säästlikkuse riskid, output cap äh, ja äh, tõsised kõrvalekalded, significant deviations ja nii edasi, on ainult mõned näited sellest. Need on küsimused, mille puhul on ka asjatundjatel raske kokkuleppele jõuda. meie Äh, institutsioonid on valmis eeskirjade üle järelevalvet teostama ning me püüame anda endast parima, et need oleksid kergemini mõistetavad, aga meie võrgustik usub, et omanikutunne sellistesse eeskirjadesse ning Euroopa Liidu fiskaalraamistiku tõhusus äh, oleksid paremad, kui äh, tegeletaks lihtsustamisega. loomulikult selles suunas ka liigutakse, aga meie arvates on paranemisruumi veel päris palju ja selles mõttes äh, meie võrgustik tervitab seda asja, asjaolu, et üks äh, uue fiskaalkokkuleppe ülesanded Euroopa Liidu tasandil, äh, Euroopa Fiskaalnõukogu ülesanne on anda hinnangut selle fiskaalkokkuleppe raamistiku toimimise üle, meie oleme juba kogunenud äh, oma võrgustikus päris palju kogemusi ja nendest kogemustest on äh, väga kasu selleks, et näidata, millised on praeguse fiskaalraamistiku puudujäägid meie kogemused aitavad äh, ka võimalikke parandusvõimalusi tuvastada, me oleme valmis sellele tööle kaasa aitama, kui Euroopa Fiskaalnõukogu oma tegevust alustab. mina ja meie võrgustik oleme valmis tegema koostööd Euroopa Liidu institutsioonidega ja liikmesriikide parlamentidega. kuulamised liikmesriikide parlamentides on üks osa meie liikmes, meie liikmesorganisatsioonide tegevusest. me peame esitama aruandeid, aga mitte ainult. aruandluskohustus on meie organisatsioonide strateegia äh, Äh, alustalaks ning äh, toob kasu meie ühiskondadele tervikuna. suur tänu! nüüd saab sõna Paolo Guerrieri Paleotti, kes on äh, eelarvekomisjoni liige Itaalia senatist. This... Uh, suur aitäh esimees Gualtierile, ma tahaksin peatuda kolmel peamisel teemal esimene neist, millal ja kuidas me selle kokkuleppe sisse viisime, meie konkreetsed tulemused, teiseks ja laiemalt siis ka stabiilsuse kasvupaktiga samuti ning kolmandaks soovitusi selle kohta, kuidas ellu viia, läbi vaadata kokkuleppe sisu, võttes arvesse olemasolevaid kogemusi Itaalias. Itaalia võttis vastu uued eeskirjad eelarve, eelarve kohta aprillis kaks tuhat kaksteist. ja juba varasemalt olime me leppe heaks kiitnud ja ratifitseerinud. selle kohaselt peab olema eelarve tasakaalus või ülejäägis, kui see on ajutise meetmega korrigeeritud kui ületatakse Euroopa Liidu poolt paika pandud määrad, siis tuleb arvestada äh, vajadusega vähendada ülejääke. meil on ka oma komisjon, äh, mis loodi just nimelt selleks, et äh, eelarve eeskirjades kinnipidamises, kinnipidamist järgida vastavalt Euroopa Liidu õigusele on äh, kaks erandit äh, defitsiidi äh, reeglitele. esiteks, kui on tõsine majanduslangus euroalal või kogu Euroopa Liidus ja teiseks erakorralised sündmused, mis on valitsuse kontrollist alla, alla ei lähe ning sinna alla käivad nagu sellised asjad nagu finantskriis ning loodusõnnetused. Itaalia valitsusel on võimalik neid äh, klausleid ka kasutada. selleks peab valitsus pöörama Euroopa Komisjoni poole, saatma raporti mõlemasse parlamendikotta ning nii senat kui äh, saadikute koda peavad äh, absoluutse häälteenamusega heaks kiitma need taotlused tahaksin rääkida meie kogemustest fiskaalkokkuleppe ellurakendamisega. alates kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast, kui kõik see alguse sai, siis Itaalia hakkas radikaalselt muutma oma toimivat korda ja seda kahel tasandil. esmalt viisime läbi radikaalsed eh, reforme, alustades pensionisüsteemist Euroopa Komisjon äh, peab seda nüüd äh, üheks kõige jätkusuutlikumaks pikemas perspektiivis Euroopa Liidus. teiseks äh, kohandasime riigi raha haldamist, parandasime defitsiiti. teisisõnu, me ootame kahe tuhande kuueteist kahe tuhande kuueteistkümnendal oli neli protsenti, äh, viis protsenti kaks tuhat viisteist ja järgneva kolme aasta jooksul loodame jätkata defitsiidi langetamisega. kolme aasta möödudes loodame saavutada siis äh, vahe eesmärgi eelarve defitsiidi küsimuses vastutustundlik fiskaalpoliitika äh, on juba hakanud tulemusi andma. me näeme, et ähm, tööhõive paraneb ning majanduskasv on samuti suudetud tagada. mis puudutab äh, fiskaalkokkuleppe kohaldamist, siis Itaalia ja paljud teisedki on pidanud vahel äh, edasi lükkama lõppeesmärki ja me peaksime meelde tuletama, et ainult Saksamaa tegelikult on suudetud täielikult sajaprotsendiliselt fiskaalkokkulepet kohaldada. hiljuti kasutati Itaalias ka paindlikkust struktuurireformide läbiviimisel ning lisariiklike investeeringute jaoks teisalt jällegi pidime me kokku puutuma erakordsete kulutustega seoses eh, rände ning maavärinaga. paindlikkuse kasutamine oli positiivne, see paindlikkus oli stiimuliks tegelikult, mis tõi rohkem reforme ja investeeringuid. seega ma arvan, et oleks vale paindlikkusest rääkida ainult kui viisist kõrvale hiilida fiskaaldistsiplinist mm ma tahaksin samuti rääkida neist kogemustest, mis meil, mis me saime ja ka teiste riikide kogemustest. kuidas fiskaalkokkuleppega toime tulla Euroopa Liidu ühenduse raamistikus? selliste reeglite sisseviimine on parandanud olukorda, olukord on selgelt parem kui varasemalt, kuid samas enne, kui me räägime Euroopa Liidu seaduses fiskaalkokkuleppe integreerimisest, siis on vaja teatud reforme ja muutusi sisse viia kuna meil nüüd kogemusi on, siis ma tahaksin ka mõningaid ettepanekuid teha. esmalt metoodika ja riikide majanduse tootlikkuse väljaarvutamine. me peaksime need meetodid uuesti läbi vaatama, sellepärast et need arvutused on viinud päris paljude küsitavate eeldusteni struktureeritud eelarve kui selline, seda on väga raske hinnata ning sellest võivad tuleneda poliitilised muud vead. ning vahel võib selline olukord muutuda teatud valdkondades vastutöötavaks. samuti vahel on vaja toonitada, et metoodikaid on mitmeid, mida võiks kasutada e, struktuuri tasakaalutuse väljaarvutamiseks. üheks võimaluseks võiks olla asendada e, struktuuri e, tasakaalustamatus kulutuse, kulutuste reegliga. seda oleks kergem mõista, see on läbipaistvam ning see on, kulutused on ka valitsuste otsese kontrolli all. teiseks, eh, ajaline raam, võimaliku kasvu väljaarvutamine ning eh, struktuuri defitsiidi väljaarvutamine peaksid arvestama pikema ajaga kui kaks aastat, mida praegu kasutab eh, komisjon vähemalt kolm või isegi parem neli aastat peaks selleks olema ette nähtud, et parandada meie investeerimiskava. kolmandaks, fiskaalkokkuleppest tulenevad äh, piirangud, stabiilsus, kasvupakti omad samuti on liiga äh, paindumatud. ning praegu täna, eile ka me oleme korraldanud, et meil on vaja positiivset eh, fiskaalolukorda, meil on vaja samuti eh, teatud paindlikkust liikmesriikide tasandile, et eh, nii kaugele jõuda. seega ma arvan, et väga oluline oleks väga mm, paindumatud piirangud läbi vaadata ja jätta rohkem otsustusõigust liikmesriikidele kui kinni peetakse teatud eh, nominaalväärtustest. seeläbi oleks parandada eh, fiskaalpoliitika stabiliseerivat mõju, ilma et sellega seataks ohtu fiskaalkokkulepet või stabiilsuse kasvupakti. reeglid peaksid olema paindlikumad eh, ja puudutama muuhulgas ka Euroopa Liidu struktuuri äh, strukturaalsete investeeringute liikme, toetust liikmesriikide poolt. siin me peaksime äh, tugevdama vastutust fiskaalküsimustest, kuid me peaksime tegema seda läbi äritsükli ja pakkuma ka piisavalt paindlikkust sinna juurde selleks, et struktuurireforme sisse viia ja stimuleerida majanduskasvu. tahaksin lõpetuseks ütelda, et et liikmesriikide poolne toetus on äh, veel nõrk, liikmesriikide valitsused ja parlamendid peaksid olema rohkem ja paremini kaasatud. nii, seda saab tõesti parandada ja kokkuvõtteks, sest kahjuks ma rohkem detailidesse laskuda ei saa, tahaksin ütelda, et selleks, et äh, avalikkus nõustuks meie õigusliku raamistikuga, peaksime me toonitama seda, et see aitab luua uusi töökohti, hoogustada majanduskasvu ja pakkuda tööd just noortele Ma. majandusliit on väga mitmemõõtmeline äh, projekt ning fiskaalkokkuleppe kaasamine Euroopa Liidu õigusesse peaks tegelikult kaasas käima äh, koos suurema lähenemisega äh, parema koordineerimisega ning äh, struktuurireformidega, ma usun, et see on ka kõige tõhusam viis äh, jätkata jätkusuutlikult, ma arvan, et see on ka õige tee, see võimaldab näidata Euroopa Liidu kodanikele, et Euroopa suudab olla osaks lahendusest ja mitte ainult probleemist, aitäh! suur aitäh. Norbert Backmann, äh, Saksa Bundestagi eelarvekomisjoni liige. lugupeetud esimees, härra Kalteeri, kallid kolleegid äh, nagu härra Kaljuti juba ütles, oleme me Saksamaale erilises olukorras sellepärast et juba kolm aastat oleme me eelarve suutnud tasakaalus hoida, meil ei olnud äh, uusi võlgu ja kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta prognoos on samasugune, nii et, et see on äh, võimalik, aga kõigi jaoks siiski mitte reaalsus ja seetõttu äh, piirduksin mõnedel märkustel, mis puudutavad tulevikku, meie tugevust, Euroopa tugevust ja äh, need äh, väljakutsed, äh, mis meie ees seisavad, on seotud poliitilise, majandusliku ja kultuurilise mitmekesisusega, mis meil kahekümne kaheksas liikmesriigis on. me elame silmitsi ka erinevate riiklike reaalsustega, meil on erinevad poliitilised süsteemid, majandused, me üritame neid Euroopas ühe, ühendada ja ühiselt nendest kõigist kasu saada. väljakutsed ja järjest kasvavad ülesanded äh, on nendest erinevustest õppida, kompromisse leida ja siis äh, ühend-, äh, ühistes eesmärkides kokku leppida, lepinguid sõlmida ja alles siis peame need ühised eesmärgid ka seaduslikult siduvateks muutma. kriisile reageerides on meil see õnnestunud, me oleme suutnud Majandus- ja Rahandusliitu süvendada me oleme Euroopa institutsioone tugevamaks muutnud ning see on meie majandusliku ja poliitilise stabiilsuse garanteerinud. aga see töö ei ole sellega veel läbi. me oleme teadlikud sellest, et meile esitatakse ka tulevikus väljakutseid, kui me tahame oma eesmärki saavutada äh, rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline majandus- ja rahandusliit, kus on stabiilne riigirahandus no,, äh, Äh, kus on demokraatia, õigusriik, äh, julgeolek, stabiilsus, heaolu ja töökohad, see on kõik vajalik. seda eesmärki me aga ei saavuta siis, äh, kui me kõige esimest ja olulisemat sammu ei astu. meil on usaldusväärselt vaja ellu rakendada juba need meetmed, mis me oleme heaks kiitnud ja need reegleid. meil on vaja teha konsolideerumist, meil on vaja läbi viia struktuurireformid ja Euroopa Komisjon ja nõukogu peavad selle kõige üle tegema, teostama järelevalvet. meie kõige olulisem valuuta on usaldus. Euro, euro kui meie valuuta on ainult nii palju väärt, kui on väärt usaldus selle vastu. Need eelarvealased reeglid, mis me oleme vastu võtnud, nende eesmärgiks on usalduse süvendamine ja see ainult mitte finantsturgude usalduse suurendamiseks, vaid ka tarbijate, inimeste ja valitsuste endi usalduse suurendamiseks. kui nähakse, et Euroopas on reegleid võimalik rikkuda, see mõjutab usaldust ja see mõjutab ka meie finantspoliitikat, meie rahaliitu, veelgi hullem. see seab küsimärgi alla ka selle, mille me oleme juba saavutanud. ja tulemuseks oleks kriisi kordumine me peame äh, reeglitest kinni äh, äh, pidama, kui me teeme siin ettepanekuid lõdvemat fiskaalpoliitikat ellu viima, siis see ei taga jätkusuutlikkust. ja ma kutsun liikmesriike üles ja iseäranis Euroopa Komisjoni üles nii nende eelarvereeglite vaimust kui ka sõnasõnalisest mõttest kinni pidama kui me hakkame neid reegleid liialt poliitiliselt int-, interpreteerima, siis ei saa me seda tulemust korralikult ellu rakendada, see oleks ainult poolik lahendus nii Majandus- kui Rahandusliidu jaoks, sest tõenäoliselt tooks see lõppkokkuvõttes kaasa selle eh, Euroopa Liidu lagunemist, nagu meie seda tunneme Äh, meie peame olema suutelised oma poliitikat koordineerima. Euroopa ise peab äh, järgima neid reegleid, mis ta endale ise on seadnud äh, sellepärast, et kodanikud kalduvad muidu liikmesriiklikkusse natsionalismi ja mõnedes riikides tulevad võimule Euroopa vastased erakonnad enne kui me saame rääkida poliitiliselt majandus- ja rahaliidu süvendamisest, eh, nagu viie presidendi raportis seda nõutakse, on meil vaja selgelt analüüsida probleeme ja eh, komisjoni raport, eh, fiskaallepe tuleb ellu viia. ja mis puudutab fiskaalleppe ellurakendamist, ja kogemuste vahetamist, mis meil siin täna toimub, siis selleks kõigeks on vaja äh, selget poliitilist probleemide analüüsi ja seetõttu peab komisjon oma äh, raportis sellele keskenduma äh, see ei peaks olema ettepanekuid raha- ja majandusliidu edasiseks süvendamiseks või fiskaalpoliitika lõdvemaks muutmiseks see raport peaks ähm, olema koostatud Euroopa Komisjoni kui Euroopa aluslepingute kaitsja poolt ja mitte kui komisjoni kui poliitilise institutsiooni poolt. Euroopa äh, Komisjon peaks käituma nagu jalgpallikohtunik, kes vaatab, et reeglitest kinni peetakse ja rikkujad karistada saavad ja mitte üritama äh, äh, alati ise palli väravasse lüüa. keskne roll on siiski liikmesriikidel endil selles kõiges. ainult nemad saavad tagada stabiilse riigirahanduse ja konkurentsivõimelise majanduse. ja Euroopa Komisjonil on tihtipeale huvide konflikt, kui toimub näiteks järelevalve fiskaalleppe üle, poliitilised kavatsused ja reeglitest kinnipidamine satuvad tihti äh, vastuollu ja seda on võimalik ainult lahendada siis, kui järelevalvet teotavad sõltumatud äh, organid nagu ESM näiteks, see oleks kõigepealt esimene samm, mis oleks vajalik. ja lõpuks kutsun ma liikmesriike üles ja Euroopa Komisjoni samuti üles äh, mitte aega kaotama. Äh, võlakoorm Euroopa Liidus on äh, Eh, suur eh, euroala eh, on endiselt majanduslikult nõrk ja meil on vaja vältida uusi kriise ja seetõttu peavad olema, peab meie riigi rahandus olema korras, see on minu arvates võimalik Äh, kui vaadata intressimäärasid enne finantskriisi, siis peame euroala äh, riigid madalate intressimäärade tõttu juba kahe tuhande kaheksandast aastast alates äh, miljard eurot intressidena vähem maksma. see teeb kakssada viiskümmend miljardit eurot aastas aga ei saa Euroopa riikid, me ei saa lõpmatult endale aega võita meie praegune poliitika ei ole probleemide vaba, meil on palju struktuuriprobleeme, me peame mõtlema ebastabiilsusele, mis kaasneb finantspoliitikaga. me lõppkokkuvõttes vallandame siin tulekahju, mis, kui me seda kustutada ei suuda, tekitab palju suuremat kahju kui tuli võib-olla ise. ja seetõttu on väga oluline fiskaallepe ellu rakendada sest et niimoodi suurendab usaldus ja ka Euroopa Liidu institutsioonide usaldusväärsus satub küsimärgi alla, kui me seda ei suuda. ja meie enda usaldusväärsus, aitäh! Thank you very much. So we heard uh... suur aitäh, me oleme kuulnud nüüd erinevaid seisukohti. see on väga hea lähtepunkt meie tänasteks aruteludeks jah, tegelikult meie arvamused ei olnudki erinevad, me kõik ütlesime ju, et reeglitest tuleb kinni pidada, ainult me peame arutama, kuidas seda teha. ja loomulikult siin saame tugineda kõik oma kogemustele ja alustame nüüd siis arutelusid. Jaanis Vukants, e, eelarve ja rahanduskomisjoni ees, esimees Läti parlamendist ja tema esindab rohelisi ja kõnelejatel on kaks minutit kõneaega aitäh, lugupeetud esimees, minu sõnavõtt on läti keeles, ütleb kõneleja. kui me räägime fiskaalleppest ja sellega seonduvatest reeglitest ja selle ellurakendamisest Lätis, siis tahaksin öelda, et fiskaalleppe määrust on mm, minu koduriigis ellu rakendatud läbi kahe õigusloomeakti, kõigepealt fiskaalleppe ratifitseerimisakt mis võeti vastu juunis kaks tuhat kaksteist ja siis veel eriseadus fiskaaldistsipliini osas, mis võeti vastu kahe tuhande neljateistkümnenda aasta alguses. fiskaaldistsipliini seadus näeb ette eh, fiskaalpoliitika põhimõtted, planeerimis- ja ellurakendamisvahendid Äh, fiskaaldistsiplinist kinnipidamise kontrolli ja näeb ette ka terve rea tingimusi, mida tuleb keskpika eelarve planeerimise juures silmas pidada ja samuti iga-aastase eelarveprotsessi käigus majandus- ja rahanduskriis äh, on meile andnud oma õppetunnid ja nüüd me tegime koostööd ka IMF-i ja nende ekspertidega, aga fiskaaldistsipliin Äh, tegelikult äh, see, need põhimõtted leidsid äh, Läti parlamendi toetuse juba varem, kui me ratifitseerisime fiskaalleppe ja me tõesti pidime muutma ühte-teist oma seadustes selles, et me saaksime fiskaalleppest kinni pidada. härra Dombrovskis, volinik viitas sellele ka. fiskaaldistsipliini seadus Lätis ähm, nõuab äh, et äh, järelevalvet teostab äh, sõltumatu komisjon, mille on ametisse nimetanud parlament ning ähm, selle komisjoni koosseis möödunud aastal juba muutus. Euroopa Komisjoni töö äh, peaks keskenduma nüüd või vabandust, selle komisjoni töö keskendub nüüd ka sellele, meie komisjoni töö keskendub sellele, kuidas konkreetsemalt fiskaallepet ellu rakendada Äh, nii et, et me tõesti suudaksime kõiki reegleid eelarveprotsessis äh, järgida. Läti olukord on selline, et fiskaaldistsipliini seadus kehtestab isegi kargimad nõuded eelarve defitsiidi osas kui fiskaallepe ja seetõttu me oleme pidanud ka arutelusid Euroopa Komisjoniga, et kas ei tekita täiendavaid probleeme olukorraga, kus kus näiteks ettenägematute olukordade tõttu tuleb leida teisi lahendusi ja tuleb näiteks eelarve puudujäägi suurendada, kuigi fiskaallepe seda ei, ette ei näe. meie äh, oleme allkirjutanud ka vastastikuse mõistmise memorandumile, me oleme järginud kõiki Euroopa äh, Äh, komisjoni nõudeid ja ma loodan, et raportis, mida härra Dombrovskis mainis, seda mainitakse ja Läti vastu meetmeid ei kasutata. Kristus Taiguras Kreeka parlamendist järgmisena ja Rahvapartei. aitäh! Äh, tõepoolest, Euroopa on praegu silmitsi äh, üsna paljude kriisidega mitmes erinevas valdkonnas. majanduse vallas peab Euroopa samuti silmitsi seisma väljakutsetega ning eh, meil on vaja kontrollida oma eelarvet, meil on vaja tegeleda tööpuudusega ning edendada sotsiaalset ühtekuuluvust ja seda kõike läbi elujõulise poliitika ja see loomulikult eh, nõuab eelarvemeetmeid aga need ei ole ainsad viisid, mis võimaldavad meil kriisi selja taha jätta ja luua jõukust kõigile. kõigepealt, mida me peaksime tegema? me peaksime äh, äh, paika panema äh, vastutustundliku fiskaalpoliitika ja reeglid selle poliitika kujundamiseks ja me peaksime nende reeglite väljatöötamisel arv, arvestama ka majandustsüklitega. ärgem äh, unustagem, et fiskaalne nõuab eh, erilist eh, tähelepanu struktuurilisele tasakaalule, see tähendab, et eh, majandus peaks olema kohanenud tsüklitega ja oleks, peaks suutma toime tulla probleemidega teist, erinevates riikides Kreeka on oma olukorda aastast kaks tuhat kolmteist paranenud ja seda tuleks arvestada. samas peaksime me siiski ellu rakendama vajalik mõistlikku äh, finantspoliitikat, me peaksime ellu rakendama realistlikke fiskaaleesmärke, peaksime vähendama ettevõtete ja majapidamiste maksustamist, ähm, me peaksime pöörama rohkem tähelepanu oma kulutuste tõhususele, teiseks ähm, peaksime edendama selliseid muutusi, mis suurendavad sotsiaalset ühtekuuluvust, äh, liikmesriikide valitsused ähm, äh, peaksid äh, Äh, kõik selliseid meetmeid ellu rakendama ja avalikkus peaks neid meetmeid toetama. me peaksime äh, hoolitsema selle eest, et äh, see, mida me Euroopa tasandil teeme, tõesti vastab kodanike ootustele, et see suurendab tasakaalu ja solidaarsust, aitäh. aitäh. järgmisena Austriast Jan Greiner, sotsiaaldemokraadid jah, kallid kolleegid, härra Tajani ütles täna midagi, mis äh, vastab täiesti tõele. Äh, USA-s on tööpuudus äh, kahe, kaks korda madalam kui Euroopa Liidus ja majanduskasv on ka palju suurem. aga vaatame siis, mida USA tegi meist teistmoodi. kriisi kõrghetkel ütlesid nad, et me ei hooli puudujäägist ja võlakoormast, kõige oluline poliitiline eesmärk, mis meil on, on tööhõive ning, ja majanduskasv. ning Euroopa Liit tegi just vastupidis, nemad ütlesid, et meie ei hooli tööpuudusest, meie ei hooli majanduskasvust, me hoolime ainult puudujäägist ja võlgadest. ja seetõttu olemegi sellises olukorras, kus me oleme meie tööpuudus on kaks korda nii kõrge kui USA-s, majanduskasv on ka kehva ja noorte tööpuudus on tõesti jõudnud tohutule kõrgusele, on piirkondi, kus üle viiekümne protsendi noortest on töötud ja seda peaaegu kümme aastat pärast kriisi puhkemist, nii et, et viimased kümme aastat on meil noorsootööpuudus äh, lihtsalt talumatult kõrge. enamik institutsioone nagu IMF, OSCD, Maailmapank mm, Äh, mis just ei ole sellised kommunistlikud institutsioonid, äh, ütlevad, et meie majandusmudelid olid valed, me arvutasime asju valesti, me arvasime, et säästumeetmed on õige lahendus, aga midagi läks valesti. Äh, meie mudel ei toiminud, asi läks hullemaks, aga Euroopa Komisjon ütleb endiselt, et ei, meie mudelid on õiged. seega tegelikkus ilmselt on vale Äh, minu arvates on aeg üles ärgata. mina ei äh, propageerisin ülemäärast eelarve puudujääki, aga mina räägin äh, ülemäärase tööpuuduse vastu niisiis vabandan, et ma nii avameelselt räägin, aga jah, probleem on tööpuuduses, mitte puudujäägis, sellega peame tegelema. ja kui ma lähen koju ja ütlen, et kõik siin räägivad, et kõik on hästi, me, me teeme suurepäraseid asju, me natukene reegleid muudame, aga muidu läheb ja siis inimesed küsivad mul kodus, mis nad on seal kõik lollid või, mitte miski pole ju hästi äh, mis, mis siis korras on, kui tööpuudus on suur, kui inimesed ei suuda palgast ära elada? Äh, nagu keegi kolleegidest siin enne ütles, äh, vaesus kasvab. mis selles kõiges õiget on, mis on õiget kõiges selles, mis me teeme, me liigume vales suunas ning me tõesti peame mõtlema, mida me viimastel aastatel oleme teinud, aeg on muutusteks. me peame pöörama tähelepanu äh, sellele, millised on meie poliitilised eesmärgid. ma ei ütle, et ma ei hooli puudujäägist ja võlast, aga tähelepanu keskpunktis peaks olema majanduskasv ja tööpuudus. suur aitäh! Alfred Sant. Alfred Sant Euroopa Parlamendist ja Malta saadik jah, enne kui fiskaallepe pandi Euroopa Liidu äh, lepetesse, peaksime endalt küsima mõningaid tõsiseid küsimusi, härra esimend. me peame äh, liikmesriikide parlamendiga rääkima, millised on võlgade taga, tagajärjed, millised on fiskaalleppe tagajärjed kas need tõesti aitavad kõik päästa, euroala, kas äh, need on praeguses formaadis endiselt asjakohased? Äh, vaadakem, ärgem unustagem, et see valitsustevaheline kokkulepe allkirjastati teistsugustes poliitilistes oludes ja avalikkus oli vähe kaasatud. ja ma ei tea, kas tulemused on olnud suurepärased, vaadake komisjoni majandusprognoos, kakskümmend äh, riiki on endiselt võlaküüsis, tööpuudus on endiselt kõrge äh, asi on selline, et fiskaalpoliitikat ei saa kitsastesse reeglitesse suruda Äh, reegleid muudetakse nii, nagu praegu äh, suurtele sobib. Äh, ma arvan, et praegune poliitiline olukord on hoopis teistsugune, kui sellel ajal meil fiskaallepe koostati. praegu on meie suurimaks väljakutseks populism, mida fiskaallepe on tegelikult soosinud fiskaalkonsolideerumise alusel peaksime me mõtlema muudele asjadele, kõik kohalikud ja liikmesriigide esinejad peaksid äh, Äh, kutsutama siia, et me saaksime hinnata fiskaalleppe tagajärgi, meil on vaja kulutusreeglite lihtsustamist ja meil on vaja äh, ka arusaamist, kuidas asju arvutatakse. Äh, meil on vaja arusaamist, kuidas struktuurireforme ellu rakendatakse Äh, fiskaalleppes paika pandud eesmärkide kokkusobivus teiste eesmärkidega, näiteks Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias, seda peab kaaluma ja kuidas edendada avaliku sektori investeeringuid kogu Euroopas ja kuidas investeeringud võla arvestamisest välja jätta. aitäh. Maria Delmar Angulo majandus, eelarve ja finantsküsimuste komisjoni liige Hispaania senatist Rahvapartei. Eh, suur tänu. mul on kolm kommentaari ja minu kommentaarid lähtuvad Hispaania kogemustest seoses selle teemaga, millest täna räägime. kõigepealt meil on äh, omad kohustused Euroopas, mis on seotud stabiilsusega, mis on seotud äh, tööhõivega. ja Hispaania on viimastel aastatel väga palju pingutanud. eelarve tugevdamine äh, peab, peab olema seotud majanduskasvuga ning äh, samal ajal viidi läbi struktuurireformi, see on aidanud meil äh, nii palju, paljugi saavutada ka konkurentsivaldkonnas majanduslik taastumine ning äh, tasakaalustatum äh, majanduskasv, äh, mis lähtub sisenõudlusest, on samuti olnud meie saavutuseks. me oleme tegelenud ka tööhõive vallas. me oleme keskendunud tööhõivele ka sellepärast, et me arvame, et see on üks osa majanduse taastumise protsessist, töökohtade loomine on parim viis sotsiaalse mõõtme arendamiseks ka sotsiaalne ning territoriaalne ühtekuuluvus sõltub tööhõivest. ma räägiksin ka fiskaalpoliitika sotsiaalsest mõõtmest. me, me oleme läbi pidanud, me oleme poliitilisel tasandil pidanud mitmeid mõtteid, mõttevahetusi selles valdkonnas ning äh, jõudnud äh, ka kokkuleppele, oleme ühe äh, eelarvetsükliga ühele poole jõudnud, saanud, saanud paika oma stabiilsuse eesmärgid ja jõudnud kokkuleppele ka territoriaalsel tasandil. nagu te teate, autonoomsed kogukonnad vastutavad meil teenuste pakkumise eest, nii et see on selles kontekstis oluline. kõikide nende kokkulepete valguses toimus meil hiljuti Hispaanias ka esimeste konverents, kuhu erinevate autonoomsete kogukondade esindajad olid kohal ning äh, räägiti sellest, kuidas me oleksime paremini äh, tuleviku väljakutsete kõrgusel ning ähm, seda ka demograafilise muutuse valguses. nii et ma tahaksingi öelda, et äh, demograafilist muutust tuleb arvesse võtta ka Euroopa tasandil. suur tänu! ma paluksin nüüd kolleegidel kindlasti oma kõneajast kinni pidada. Antonio Misali Itaalia äh, esindajate kojast, sotsiaaldemokraatide perest. suur aitäh! rääkides fiskaalkokkuleppest, on jõudnud kätte aeg läbi vaadata Euroopa õiguslik raamistik. ma usun, et viimaste aastate kogemused on valgust heitnud sellele, mida on vaja, kuid samuti on ka palju äh, nii-öelda varjukülgi ning äh, rahvusvahelise valuutafondi eile välja tulnud äh, töödokument euroala kohta toob välja need piirid, mis käivad kaasas fiskaal poliitika ellurakendamisega Euroopa Liidu tasandil ning äh, samuti puudutatakse seal tööhõivet ning äh, majanduskasvu ja fiskaalkokkuleppe mõju sellele. üks oluline teema veel, millele peame mõtlema, on need kriteeriumid, äh, mille alusel fiskaalkokkulepe mõned aastad tagasi loodi me näeme, et äh, on lähtutud sellistest näitajatest, mida nüüd mõõdeta, mõõdab Euroopa Komisjon teistmoodi, äh, lähtudes OECD tööst ning samuti valuutafondi omast. me peame käsitlema seda kui ühte vahendit majanduse hoogustamiseks. struktuurifondid äh, on vajalikud, kuid ning nende reformina on vajalik, kuid on lootusetu arvata, et ainult läbi eh, praeguste sammude oleks võimalik meil saavutada paremaid eh, tulemusi. me näeme, et eh, rõhku pandud eelkõige neile riikidele, kus on defitsiit väga suur, aga on, meil on ka riike ju, kus defitsiidiga on teistsugused probleemid, kuid sellisel juhul on olukord samavõrd ebastabiliseeriv euroala jaoks me näeme, et defitsiidi ning eh, võlga on õnnestunud vähendada ja see on positiivne, kuid majanduskasv on endiselt eh, väga nõrk, meil on kakskümmend miljonit töötut ning suur hulk eurooplasi on vaesuse ohus ning sotsiaalse tõrjutuse ohus. tegemist on küttega populistlikele jõududele, mis eh, õõnestavad Euroopa projekti tulevikku makromajanduslikud ja sotsiaalmajanduslikud aspektid on äh, miski, millega me peame äh, tegelema, see peab olema meie maanteemajanduspoliitika äh, keskmes. stabiilsus on oluline, aga veelgi enam on vaja Euroopa Liidu arengu jätkusuutlikkust tagada, see on üks küsimus, millele me peame tähelepanu pöörama, ka fiskaalkokkulepe äh, mõju hindamisel ning äh, pak-, ning see kokkulepe tuleks äh, ajamõttes läbi vaadata selleks, äh, et veenduda, et, et need tulemused, mida lootsime, on täidetud. suur aitäh, Pervõi Asperges, palun sotsialistide ja demokraatide nimel. Euh, suur aitäh. Euroopa Parlamentide nädalal, kui me räägime fiskaalkokkuleppest, eh, juriidilise mm, raamistiku lisamisest, siis siinkohal on väga oluline, et eh, rahvusparlamentidena te tooksite välja selle lisaväärtuse, mis eh, fiskaalkokkuleppega on kaasnenud, kas olukord on sellest paremaks läinud? see on väga konkreetne küsimus, mis me peame endale esitama. juriidiliselt aluslepingutes äh, Eh, kui me tahame fiskaalkokkuleppe sinna lisada ja seda me oleme alati parlamendina ka meelde tuletanud, sellepärast et see oli meie algatus. me oleme alati ütelnud nimelt, et lepingutesse lisamine saab aset leida ainult läbi kogemuste hindamise, mis on seotud kokkuleppe rakendamisega, et eh, nüüd me olemegi sinna jõudnud praegune ajakava on selline, et mõne nädala pärast Euroopa Komisjon peaks välja tulema oma valge raamatuga Euroopa Liidu tuleviku kohta ja kus me soovime, et äh, püha, et üks peatükk puudutaks ka majandus- ja rahandusliitu ning äh, selles valges raamatus tuleks puudutada ka äh, kokkuleppe elurakendamise hin-, hindamist ühest küljest peab olema hinnang juriidiline ning lähtuma ka majanduslikust tõhususest. juriidiliselt pole kahtlustki, et äh, ühenduse lepingute väliselt, ühenduse õigustiku väliselt, äh, sellest ei ole mingit kasu. juriidiliselt tõepoolest Euroopa Parlamendi jaoks on olnud äh, olukord alati selge, me leiame, et äh, fiskaalkokkulepe peab olema pärast hinnangut lisatud äh, Euroopa Liidu akisse, aga selles kokkuleppes on ka juba päris palju asju, mis tegelikult juba on meie lepingutes äh, ja seda, need lisati siis läbi kaksik- ja kuupaketi, paketi. ma pole kindel, et kõik äh, kolleegid äh, liikmesriikide parlamentidest on sellest ka kursis, aga kui me vaatame Kreeka olukorda ja kui pöördusime komisjoni presidendi poole ning küsisime temalt tööturureformide kohta ja selle kohta, et Kreekale tehtud märkused äh, mis puudutasid kollektiivlepinguid ning nende normaliseerimist, siis äh, president Juncker ütles meile siiski. jah, peatselt lõpetan, kui lubate veel pool minutit. me pöördusime tema poole ja ütlesime, et põhiõiguste harta raames äh, sotsiaalõigustest kinnipidamine ning muuhulgas ka kollektiivlepingud on äh, põhitähtis. president Juncker ütles, et fiskaalkokkuleppe puhul, kuna me ei rääkinud siis ühenduse raamistikust, siis see harta ei kehti ma arvan, et see on üheks äh, heaks põhjuseks, miks me peaksime seda küsi-, seda mm, kokkulepet üldse kaaluma ning õiged küsimused endale esitama. aitäh, Jürgen Ligi, Eesti ALDE. Thank you, I wanted to comment on thesis. jah, tahtsin kommenteerida seda avaldust, mis siin tehti. nimelt, et kui äh, tööpuudus on suur, siis selle põhjus äh, peaks sõltuma kuidagi fiskaalmudelist see on üks kõige tavalisemaid loogikavigu poliitikas. arvatakse, et asjad, mis juhtuvad ühel ajal, on äh, põhjus-tagajärg seoses. see seos küll on antud juhul, aga see on tagurpidi pööratud. kõrge tööpuudus Euroopas on selgelt minevikupoliitilise tegevuse tulemus mitte kriisi juhtimise fiskaalpoliitilise tegevuse tulemus. loomulikult äh, ükski riik ei ole kunagi kõikvõimas, aga vigu on tehtud Euroopa majanduspoliitikas pikka aega. Äh, stiimul töötada on vähenenud, investeerimisstiimulid on vähenenud, äh, konkurentsivõime Euroopas on vähenenud töökohtade loomise valdkonnas. kunagi ei ole olnud liiga vähe avalikkuse sekkumist ega liiga vähe avalikke investeeringuid. ma ütleks, et tegelikult on neid alati olnud liiga palju ja see ei ole olnud tõhus. struktuurilised, struktuuriline poliitiline tegevus on olnud nõrk Euroopas, aga kulutusi avaliku sektori poolt ei ole kunagi olnud liiga vähe Äh, investeeringud ei ole olnud tõhusad mis puudutab fiskaalkokkulepet, siis fiskaalkokkulepet tuleb rakendada ning vähem tuleb minna kompromissile. praegu seda tehakse. ainult sellisel juhul on võimalik Euroopa probleemidest välja aidata ning äh, soodustada struktuurilisi muutusi. ei ole mõtet kõike lihtsalt likviidsusega üle ujutada aitäh! aitäh! Pare Vestlund, Rootsi sotsiaaldemokraadid. suur tänu, härra esimees. olen täiesti nõus siin tõstatatud küsimustega ning äh, sellega, et meil on vaja majanduskasvu selleks, et tööpuudust vähendada. mitte ainult eelarve puudujäägi vähendamist kui me vaatame tagasi üheksakümnendatele, siis Rootsi ühe-, sotsiaaldemokraadid pidid toime tulema väga suure majanduskriisiga. ja nende äh, reaktsioon äh, oli vastutustundlik äh, majanduspoliitika nii-öelda. meie ei ole emuriik, aga on tähtsaid teemasid mille kohta meie oleme ka oma õigusaktid vastu võtnud, lähtudes oma vastutustundliku majanduspoliitilise tegevuse põhimõtetest. meil ei peaks olema mitte ainult tasakaalus eelarve, vaid meil, meie eesmärgiks on ka eelarve ülejääk, ehkki äh, kriisi reageerimise puhul on lubatud ka defitsiit nende eeskirjade puhul on aga oluline see, et keegi peab olema, kes teostab järelevalvet nende eeskirjade järgimise üle samuti tuleb teostada järelevalvet selle üle, kas need eeskirjad on eesmärgipärased või on neis mingeid puudujääke. meil on olnud Rootsis päris hea võlamäär viimasel ajal. aga tahtsin juhtida tähelepanu sellele, et Euroopa Liidu äh, eeskirjad on äh, väga kaugele ulatuvad ja sellises olukorras võib tekkida oht, et Euroopa Liit, kes peaks tegema finant, tegelema finants- ja majandusstabiilsusega, toob kaasa uusi ohte sest et liikmesriigid ja liikmesriikide parlamendid on ju ka selle valdkonna eest vastutavad, aga Euroopa Liit toob sisse üha rangemaid ja rangemaid eeskirja. see meil ei, ei rõõmusta, meie tahame pluralistlikku lähenemist, me ei taha, et Euroopa Liit ülevalt poolt väga üksikasjalikke eeskirju peale suruks. suur tänu ja viimased viis sõnasoovijat, rohkem ma sõnasoovi taotlusi vastu ei võta. Joao Calamba Portugalist sotsiaaldemokraatide perest suur tänu. tere õhtust. kui me vaatame, millised on olnud meie kogemused viimase paari aasta jooksul, siis nendest kogemustest me võime õppida ja ma arvan, et me peame tegema õigeid järeldusi. fiskaalkokkulepe on Euroopas tekitanud usaldust. kui me mõtleme, milline oli kahe tuhande kümnenda aasta kärpepoliitika ja fiske, fiskaalkokkulepe võeti vastu selliste meetmete äh, kiiluvees. aga päris usaldus äh, Euroopas tekkis siis, kui äh, Euroopa Keskpank ütles, et nad teevad kõik äh, euro päästmiseks mitte sugugi fiskaalkokkulepe ei vähetanud, vähendanud intressimäärasid. fiskaalkokkulepe ei olnud see, mis aitas probleemi lahendada, tegelikult Euroopa Keskpanga tegevus oli see, nii et äh, usaldus turgudel taastus äh, just nimelt sel põhjusel. kui me tahame küsida, miks äh, majanduskasv on olnud nii aeglane, siis vaadake, milline on majanduspoliitika ja majanduskasvu vaheline seos, siis võite näha, et kärpepoliitikad pärssisid majanduskasvu ja kui kärpemeetmeid lõdvendati, siis sai ka majandus hoo sisse nii et iga eeskirja tuleb praktikas tõlgendada, mitte dogmaatilise või fetišistliku lähenemisega. me peame arvesse võtma kõiki asjaolusid, loomulikult eeskirjadest tuleb kinni pidada, ma ei räägi siin sellest, et me peaksime eeskirju hakkama eirama, aga kui selliste eeskirjade e, järgimine on automatiseeritud, dogmaatiline, e, siis need eeskirjad on midagi sellist, e, mida me ei taha. õppigem oma kogemustest tehkem õigeid järeldusi. praeguses majanduskoostöösüsteemis äh, ei ole Euroopal enam vaja uut äh, dogmaatilist eeskirjade tõlgendamist ja liikumist kärbete suunas. see äh, trambiks maatasa kogu majanduse taastumise. Jean-Paul Denano, Prantsusmaa sotsiaaldemokraat. aitäh kui meil on sama raha, siis me peame teatud reeglitest kinni pidama ja kokkuleppe mõte on kasulik. see toob endaga kaasa kasvu ja stabiilsusmehhanismid, ma arvan, et kasvu me ei tohi unustada, sellepärast et praegugi veel näeme, et kasinus ei ole võimaldanud ei majanduskasvu ega paremat tööhõivet ettevõtted loovad ettevõtlust, nemad loovad lisaväärtust ja võimaldavad noori äh, ja töötuid tööle võtta, seega me peame aitama ettevõtteid selleks, seda peame tegema kaheti, eelkõige pangad peavad olema nende teenistuses, sellepärast et äh, ettevõtted ei saa ju areneda, kui pangasektor neid ei toeta ning lisaks ja see unustatakse tihti ära, on vaja taristut, et ettevõtted saaksid areneda ja samuti unustatakse ja ma usun, et see on oluline ning eh, see tähendab ka riiklikke investeeringuid. riiklikud investeeringud ei ole piisavad, praegu neid tuleb eh, julgustada, selleks on vaja, et liikmesriigid eh, oleksid aga olukorras, kus nad saavad seda teha. siin tõstatubki võlaküsimus, mitte ainult Kreeka oma, vaid kõigi Euroopa riikide võlaküsimus. seda küsimust tuleb nüüd arutada, me peame sellele koos mõtlema, peame vaatama, kas me saame eelarvestada osa võlast, osa võlgadest, mitte ainult Kreeka võlast. see on küsimus, mille kallal me peame praegu töötama, sest et kui me tahame, et Euroopa areneks, siis me peame ähm, kasinuspoliitikast lahku lööma ja ka defitsiidi küsimuse ära lahendama, aitäh! aitäh, Igor Ivanov Lätist, sotsiaaldemokraadid uh,. Thank you, sir. suur tänu. tahtsin äh, esitada uue küsimuse, aga volinik äh, Dombrovskis, minu kaasmaalane, aga selgitas oma kriisi ise Euroopas ja see selgitus on täiesti valesti tõlgendanud kriisi põhjuseid äh, ning ma ei saa seda kommenteerimata jätta. eravõlakriisi jäeti, elavõlakriisist jäeti mulje, nagu tegemist oleks riigivõlakriisiga ja kui jätta Kreeka kaks tuhat seitse kõrvale, kõik need riigid, kellele siin viidatakse nagu valitsused vastutustundlike, vastutustundliku tegevuse tulemusena Äh, tegelikult äh, olid teinud äh, vastutuntult tüdrutikud poliitikat, Hispaania riigivõlg oli kolmkümmend seitse protsenti, Iirimaal oli alla kahekümne viie protsendi SKP-st keskmised näitajad näitasid, et tegemist oli tegelikult kahe tuhande seitsmendal aastal alganud perioodil e-, ülejäägi olukorraga nii nagu ka Lätis, kui fiskaalkokkulepe oli reaktsioon kriisile, siis oli see vale vastus või vähemalt vastus, mis ei vastanud tõelistele kriisi põhjustele. aga mul on ka ikkagi küsimus, mille suunan äh, härra Paolo äh, Guerrero Pelotasele, miks ei peaks rakendama teistsuguseid suuniseid, nimelt äh, riigieelarve kuldsed reeglid, millest lähtuvalt majandustsükli ajal riik laenab ainult investeeringuteks, mitte ainult jooksevkulutuste, mitte jooksevkulutusteks ja defitsiit ei tohi ületada riigieelarve defitsiit ei tohi ületada investeeringute mahtu. palun vastake mu küsimusele Manuel Rodriguez, Portugal ja Rahvapartei. suur tänu, lugupeetud esimees. tahtsin esitada ühe küsimuse meie paneeli liikmetele. rahapoliitikal on oma äh, part-, partner äh, majanduspoliitika. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta maikuus Portugali valitsus esitas äh, oma ettepanekud ja teate, et Portugalis oli tõsine finantskriis kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. üks koma kuus protsenti oli kasvunäitaja, aga ehk siis äh, reformid, mis Portugalis läbi viidi ning Euroopa Liidu toetus olid selle eduloo aluseks aga loomulikult äh, Euroopa Keskpanga rahapoliitikast üksi ei piisa. väga huvitav oli öelda, mida, äh, kuulata, mida meie täna, tänastel esinejatel siin oli öelda. ja võib-olla võiksime liituda, liikuda ühise tõelise majanduspoliitika suunas, mis annaks meile uut hoogu struktuuriliste reformide elluviimisele, viimiseks eh, ning eh, ühtse turu tugevdamiseks. kõik see aitaks eh, soodustada majanduskasvu ning nõudlust. nii et me ei peaks mitte ainult kasutama Euroopa Keskpanka ventiilina, vaid saaksime Euroopa tasandi struktuure laiendada, võttes meetmeid Euroopa tasandil, mis soodustavad majanduskasvu. suur tänu, Antonia! Leite Romara Portugalist jällegi ja jällegi Rahvaparteist. suur tänu, lugupeetud esimees! mina omalt poolt tahtsin lihtsalt tuua siin Portugali näitena heast tavast. Portugal fiskaalkokkuleppe vallas on palju pingutanud, vähendasime defitsiiti üheteistkümnelt protsendilt kolmele protsendile nelja aasta jooksul, saime riigivalla kontrolli alla, lõime uue äh, riigi äh, raamatupidamissüsteemi, läbipaistvusmeetmed võeti vastu, äh, kehtestati sõltumatu järelevalveorgan, aga me kuulasime ka me, me nägime ka äh, tööturu muutumist, tööpuudus on äh, vähenenud tõsiselt, nii et äh, edu on märgatav. mina kuulun nende hulka, kes ütlevad, et me peame kõik endast parima anda, aga peame ka eelarve tasakaalu eeskirjade eest kinni pidada, pidama, et me saaksime jätkusoostlikult, suutlikult töökohti luua ning majanduskasvu soodustada aga mul on selles kontekstis teile kaks küsimust. kõigepealt, komisjoni asepresident mainis siin, et tegemist on veel äh, lõppeesmärkide määratlemise algfaasiga või määratlemise faasiga. me kogu aeg küsime endalt, kuidas määratleda struktuurilist tasakaalu, potentsiaalset äh, Äh, tulemust ja tekivad mingisugused poliitil-, alati tekivad mingisugused poliitilised või metodoloogilised äh, raskused. ning siis äh, räägime alati samal ajal sellest, et meil on vaja veel täiendavat paindlikkust. sedasi me tegelikult kaotame rahva usalduse kogu selles, kogu selles labürindis rahvas lihtsalt ei saa enam aru, millest me räägime üha rohkem kasutame tehnilist äh, keelekasutust äh, ja poliitilisi keerulisi kokkuleppeid, selle asemel peaksid meil olema selged lihtsad eeskirjad, mitte lihtsalt finantseeskirjad, aga võib-olla äh, majanduskasvuga seotud äh, kulutamiseeskirjad, mis hõlmavad ka selliseid mõtteid nagu tootlikkuse suurendamine ja loomulikult tööpuudus ja tööhõive peaksid olema näitajate ja kriteeriumitena sees selged eesmärgid, selged kriteeriumid ja kriteeriumid, mis näitavad tõesti seda, kas majandus toimib või mitte, tootlikkus ja tööhõive. ja minu teine küsimus on, kui tõsiselt võetakse seda mõtet, et meil peaks olema koondeelarvepoliitika, agregeeritud eelarvepoliitika, mis oleks selle ja tagajärg ja kuidas seda praktikas rakendatakse, võttes arvesse ka fiskaalkokkulepet? ja lõpetuseks, kas komisjon kavatseb sellest lähtuda ka riigipõhistes soovitustes? Äh, mõnedes on neid riike, kellel on kõik asjad suurepäraselt tehtud ja neil ei olegi enam ülesandeid, kas uued eeskirjad on mõeldud ka nende karistamiseks? suur tänu! ja nüüd saate vastused oma küsimustele ja tegemist on olnud väga huvitava, väga viljaka mõttevahetusega, mida tuleb kindlasti jätkata. ja omalt poolt ütlen ka lõpetuseks paar sõna. kõigepealt loomulikult on oluline, et me alati ole-, teaksime, millest me räägime õiguslikult. me räägime siin fiskaalkokkuleppest ja paljude teemad, mida siin tõstatati, olid tegelikult seotud stabiilsuspaktiga, mis on laiem raamistik selles õiguslikus raamistikus, kuhu kuulub ka fiskaalkokkulepe. aga nagu te teate, fiskaalkokkulepe on tegelikult valitsustevaheline kokkulepe ning kui me räägime selle üle, kuidas seda eurosüsteemiga äh, seostada, kas Äh, on, on just nimelt seotud fiskaalkokkuleppega, meil on äh, korrapärane ülevaatamine ja alati võimalus oma äh, fiskaaleeskirju muuta. oluline on ka see, kui siduv on fiskaalkokkulepe ja siin on teate vastuolu, sellepärast et see on siduv niivõrd, kuivõrd see on Euroopa õiguses sees, aga teiselt poolt fiskaalkokkulepe on paindlikum kui nii mõnedki teised elemendid, sellepärast et et selle koostamise käigus toodi sisse mitmeid uusi sätteid, nagu näiteks artikkel kaks, millest lähtuvalt see lepe kehtib ainult siis, kui see on aluslepingu ning Euroopa Liidu akiiga kooskõlas, mis tähendab seda, et kui muudetakse Euroopa Liidu ak-, akiid, siis muudab see ka seda lepet, niisiis tegemist on mitte sugugi ülimusliku dokumendiga, vaid vastupidi alguses arvati, et äh, tegemist on äh, arvude mis on kivisse raiutud, aga ei, liidu õigus on tugevam ning äh, seda saab tavalise õigusloome menetlusega muuta. me kuulsime siin erinevaid seisukohti selle kohta, kas fiskaalkokkulepe on tõhus või mitte ja kuidas on riiklikesse süsteemidesse see üle võetud. ma arvan, et keegi ei ole vastu sellele väitele, et tegemist on äärmiselt keeruka süsteemiga. me kõik oleme sellega päri. teiseks, raske oleks mitte nõustuda sellega, et niikaua kui äh, kokkuleppe eesmärgiks on defitsiidi vähendamine, äh, saame me öelda, et see toimib nii nagu volinik Dombrovskis ütles ka eile, tegelikult defitsiidi määra on vähendatud äh, äh, paari aasta jooksul kuuelt protsendilt äh, märkimisväärselt madalama näitajani. meil on tegelikult maailmas kõige madalam defitsiidi näitaja, kui võrdleme Ameerika Ühendriikide, Hiina, Jaapani või ükskõik millise piirkonnaga, nii et selles vallas on, on süsteem toiminud. aga nagu paljud siinkõnelejad ka ütlesid, samal ajal ja selles, siin tulevad mängu juba lahkarvamused. mina ise olen nõus nendega, et üks osa defitsiidi vähendamisest on sageli või vähemalt mõnikord olnud protsükliline ning mitte alati majandustsükli aruka juhtimise põhimõtetega kooskõlas. ja ma olen härra Brakmaniga eriarvamusel usalduse element on seal siiski olemas, just nimelt sellepärast fiskaalkokkulepe ka loodi muuhulgas koos stabiilsusmehhanismi ESM-iga, kus, kuhu liikmesriigid suunasid märkimisväärse osa oma SKP-st selleks, et toetada teisi äh, kriise ning tagada stabiilsust. on üsnagi arusaadav, et liikmesriikidel äh, oma sisepoliitikas on vaja teatavaid äh, garantiisid. mina äh, olen Itaaliast, ma pärit toetan igati paindlikkust, aga, aga ma saan sellest aru. aga samas ma olen avatud äh, ka sellele lähenemisviisile, et usaldus on oluline, eeskirjadest kinnipidamine on oluline, aga me peame olema ka avatud ning vaatama, kas meie ees, e-, eeskirjad on optimaalsed või mitte ja ma pean tunnistama, et praegune eeskirjade kogum ei ole seda. me saaksime oma ühtset fiskaalpoliitikat paremini äh, äh, juhtida, säästlikkus, äh, protsüklilisuse vältimine, investeeringud ja nii edasi, kõike seda saaks paremini hallata ning sellest võime me veel täna rääkida. täna toimus mul esimene toimus meil esimene oluline mõttevahetus, millega tuleks kindlasti asjakohastes ühistes organites jätkata ning see on kindlasti üheks osaks ka meie majanduse juhtimise tööriistade vallas tehtavas töös. suur tänu teile ja nüüd lõpetame selle arvamuste vahetuse vooru ning äh, teeme kaheminutise pausi, paari minuti pärast jätkame järgmise vooruga. aitäh!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 okei okay,, je, je vous propose de, de. teen ettepaneku, et alustame uue töövooruga, kui olete valmis selleks. tahaksin teid tervitada siin ja soovida teile äh, tere tulemast Euroopa Parlamenti. tahaksin tervitada ka meie kolme kõnelejat tänase päeva teisel poolel meil on eh, Business Europe, Euroopa Ametiühingute Föderatsiooni ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee esindajad. tahaksin tänada samuti Malta parlamenti, mis võimaldas eh, tänasel nädalal eh, käsitleda ka just sotsiaalset mõõdet. ma küll kordan üle mõneti juba varem öeldud, aga osad teist alles jõudsid siia nii et tahaksin meelde tuletada, kuidas meie töö on korraldatud. ma tahaksin, et kõigil oleks võimalik sõna võtta, aga see tähendab seda, et te peate kõik piirama oma kõneaega ja palun, et te piirduksite kahe minutiga, ma olen väga nõudlik. see võimaldab kõikidel osaleda. Teil on laudadel ka väiksed kaardid, mis võimaldavad teil märku anda, kas te soovite sõna või mitte. ma palun, et te täidaksite need ja teeksite seda võimalikult kiiresti, nii et meil oleks äh, kergem korraldada kogu seda töövooru ja nagu öeldud, siis üritame anda võimalikult palju sõna just liikmesriikide parlamendisaadikutele, nii et kaks ühest võib-olla äh, Äh, kõnelejast, äh, äh, vabandust, ähm, kaks kolmest siis. aga täna me siis räägime sotsiaalsest mõõtmest ning sotsiaalõigustest. märtsis eelmisel aastal komisjon algatas konsultatsiooni, mille eesmärgiks oli hinnata praegust Euroopa Liidu sotsiaalset akiid ja vaadata, millised on praegu kohaldatavad õigused, mis on endiselt äh, päevakajaline ning kas meil oleks vaja samuti äh, uusi viise kaaluda, kuidas sotsiaalõigused kavad kaitsta. samuti kaalutakse seal äh, uusi töömeetodeid, uute tehnoloogiate mõju, demograafia mõju nii tööelule kui ka sotsiaalsetele aspektidele Eh, seal samuti pööratakse tähelepanu eh, mitte euroalasse kuuluvatele liikmesriikidele ning eh, käsitletakse seda, kas nad soovivad seal osaleda või mitte. komisjon jätkab ettepaneku alusel, mis tuleb välja kaks tuhat seitseteist ning seejärel on võimalik meil ka oma panus anda sellesse töösse üheks Euroopa tugevaks küljeks on see, et meil on õnnestunud äh, sotsiaalne, majanduslik, territoriaalne ühtekuuluvus tagada, aga äh, me näeme, et kriiside tagajärjel on selline ühtsus hakanud vähenema. Äh, väga palju on sotsiaalset ebavõrdsust. tooksin ka mõned arvnäitajad teile selgituseks, üle kahekümne miljoni töötu Äh, eriti just noorte seas on palju töötuid, üle saja kümne miljoni noore, äh, vabandust, äh, eurooplase, kes on vaesusõhus, need arvud näitavad iseenda eest, selline ebavõrdsus õõnestab samuti eurooplaste toetust Euroopa projektile, nii et sotsiaalne kü-, mõõde on miski, mida me peaksime käsitlema ka demokraatlikest aspektidest. Äh, töötajate liikuvus on endaga kaasa toonud probleeme, meil on siin ka parlamendi kaasraportöörid, kes ähm, töötavad välja just nimelt äh, dokumenti, mille osatähtsus meie tuleviku jaoks on väga oluline, samuti äh, ebatüüpiliste töökohtade levik koostööpõhise majandusmudelile esile kerkimine, siin on meil samuti raport ettevalmistamisel. Euroopa Parlamendis oleme töötanud juba teiste küsimustega, aga nagu need, kõiki ei saa mainida, aga mainiksin äh, raportit äh, sotsiaalse tumpiku kohta ning äh, perekondade vaesuse kohta ning laudkondade vaesuse kohta ning hiljuti hääletasime proua Joao Rodriguez'e sotsiaalse küsimuste raportit. euroala seisab silmitsi tõsiste väljakutsetega, pidades silmas lepingutes paika pandud tööhõive ning sotsiaaleesmärke. meil on vaja ka suuremat paindlikkust selleks, et neid eesmärke saavutada, võttes arvesse, millised on meie käsutuses olevad rahalised vahendid raportiga kutsutakse üles samuti komisjoni välja tulema tugevate ettepanekutega ja konkreetsete ettepanekutega, mille eesmärgiks on luua Euroopa sotsiaalsete õiguste tugev alus, mis tugevdaks omakorda ühtset turgu ning Majandus- ja Rahandusliitu. ning lisaks sellele kutsutakse üles nii komisjoni kui sotsiaalpartnereid äh, mängima olulist rolli selles protsessis ma loodan, et eh, see sissejuhatus võimaldab meil nüüd eh, edasi liikuda aruteluga. Eh, muuhulgas ma tahaksin toonitada, et minu jaoks on tegemist suure auga ja uhkusega, kuigi ma pole seda kuidagi ära teeninud, et meil on siin kolm kõnelejat, kolm daami ja väga hea, et vahel kõik kõnelejad on tõepoolest naissoost, see natukenegi tasakaalustab neid harjumusi, mis ei ole võib-olla kõige paremad meie institutsioonides. proua Katja Leto, kes on Põhjamaa riikide ametiühingute ning äh, tema tegeleb täpsemalt majanduspoliitiliste küsimustega, Euroopa poolaastaga ning samuti tööd ja tööhõivet puudutavate küsimustega ning tema rahvusvaheline kogemus on äh, pikk. proua Therese de Kerk, äh, Business Europe äh, peadirektor, ta on õppinud Londonis rahvusvahelised suhted ning poliitikateadust ja Business Euroopas on ta tuhande üheksasaja üheksakümnendatest aastatest, nii et tema kogemused on ka päris põhjalikud. ja ootame siia ka proua Gabriel Bischofit, kes on äh, sots-, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee see ning äh, tema siis töötajate rühma liige ning muuhulgas on ta töötanud ka paljudel ametiühingutes metallurgia valdkonnas, e, kuid samuti osalenud äh, aktiivselt Euroopa poliitikas Saksamaal. mainisin Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed Eh, siinkohal tahaksin veel kord välja tuua selle, et parlamendi eh, ja eh, majandus- ja sotsiaalkomitee vahel on ka sild, mis kahjuks ei ole praegu kä-, küll kasutusel, kuid see on ühest küljest füüsiline sild, kuid teisalt ka sümbol, meil oleks vaja rohkem suhteid, rohkem kontakte Äh, me peaksime koos rohkem eest vedama tööd siin parla-, koos vedama tööd siin parlamendis ja Sotsiaal- ja Majanduskomitees. Te saate kõik kümme minutit kõneaega sissejuhatuseks ning seejärel annan sõna kolleegile Maria Tšau Rodriguez'ele, kes kõneleb siis Euroopa Parlamendi nimel sellest raportist, mida mainisin. viis minutit teile, Maria Tšau, või natukene vähem. niisiis nüüd kõigepealt äh, proua Katja Leto. Thank you, Mr Chairperson suur aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud parlamendiliikmed äh, Euroopa Parlamendist ja liikmesriikide parlamentidest. minu jaoks on tegemist suure auga võtta sõna Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni nimel. paljud töötajad kõikjal Euroopas tunnevad muret oma tuleviku pärast. Nende kogemused näitavad, et Euroopa kasinus, kasinust on tihti kaot-, kasutatud ettekäändena sotsiaalkindlustuse vähendamiseks, palgade kärpi-, palkade kärpimiseks. tööturumudeleid ning kollektiivlepinguid lammutatakse ning kollektiivläbirääkimised on samuti löögi all Euroopa liidrid eh, peavad kasinusele lõpu tegema ning selle asemel hoopis keskenduma eh, jätkusuutlikule kasvule ja integreerima sotsiaal- ning majanduspoliitika. Euroopa Liit peab tagama, et sotsiaalõiglustel, õigustel on see samad, eh, sama staatus, sama tähtsus kui majandusvabadusel, vastasel juhul inimeste lootusetus võib seada ohtu sotsiaalse ühtekuuluvuse ja kaasatuse lubage siinkohal meelde tuletada midagi, mis on põhitähtis. meie konföderatsioonis ja see ulatub äh, tagasi aastatesse tuhat üheksasada üheksakümmend, oleme me toetanud äh, siseturgu. me ootasime tööko-, me teadsime, et see toob endaga kaasa töökohtade ümberkujundamise, aga samas kinnitati meile järgmisi asju, muuhulgas Euroopa integratsiooni vilju jagatakse ning äh, töötajad, kes Äh, muutuste protsessis kaotajaks jäävad, äh, neid toetatakse. teiseks lubaduseks oli, et luuakse sotsiaalne Euroopa äh, ja lu-, seatakse sisse teatud miinimumnõuded, mis väldiks kõige madalamale tasemele viimist. see tähend-, see oleks tähendanud sotsiaalsete mudelite parandamist. daamid ja härrad, Äh, raha- ja majandusliiduga peab kaasas käima tugev äh, sotsiaalne mõõde. meie konföderatsioon toetab äh, komisjoni ettepanekut sotsiaalõiguste samba loomiseks. ametiühingud on enda poolt saatnud sadu tuhandeid vastuseid konsultatsioonidele, samuti tervitame komi-, Euroopa Parlamendi poolset heakskiitu Maria Joao Rodriguez'e raportile. tahaksin välja tuua viis prioriteeti meil on vaja paremaid ja rohkem töökohti, kõrgemaid investeeringuid, palgatõusu, õiglast üleminekut ja Euroopa Liidu sotsiaalset mudelit. Need viis on üksteisega tihedalt seotud ning täiendavad üksteist. esimene neist rohkem ja paremad töökohad. nagu siin on juba varasemalt öeldud täna, üle kahekümne miljoni eurooplase endiselt ei oma tööd pikaajaline töötus on kahekordistunud kriisi vältel. kõrge töötus noorte seas seob ohtu terve põlvkonna tulevikku. meil on vaja kõiki osalemaks tööturul, kuid samuti on vaja tagada, et töökohad oleksid kvaliteetsed, mitte ajutised, millega ei kaasne mitte mingit kindlust ega tulevikku. teiseks, me peame saavutama suurema investeeringute taseme. riiklikud investeeringud, olgugi et hiljuti on need stabiliseerunud, on äh, kannatanud äh, kasinuspoliitika äh, käes. kuna ei ole erisäteid stabiilsuse kasvupaktis, et toetada avaliku sektori investeeringut, meie usume, et paindlikkus, mm, mille on välja pakkunud Euroopa Komisjon, ei ole piisav, võttes arvesse teatud liikmesriikide olukorda ning see tähendab seda, et me peaksime stabiilsuse kasvupakti läbi vaatama. meil oleks vaja eh, majanduse taastumist ja kontratsüklilist eh, poliitikat, eh, mis aitaks välja tulla kriisiolukorrast. erasektori investeeringud, madal inflatsioon, mis tuleneb madalast inflatsioonist ja vähesest nõudlusest, endiselt ei ole suutnud tõusta kõrgemale kriisieelsest tasandist kogu investeeringud Euroopa äh, strateegiliste investeeringute fondist on vaevu, ulatuvad vaevu pooleni sellest, mida komisjon peab vajalikuks. me peame mobiliseerima riigisektori investeeringud ning fondi tuleks kasutada eriti neis riikides ja sektorites, kus seda tegelikult ka vaja on me nõustume, et meil on vaja rohkem koordineerimist, paremat koordineerimist erinevate Euroopa skeemide vahel, tagamaks majanduse areng. Euroopas on madal kasv, madal tööhõive, madalad investeeringud ja madal inflatsiooni olukord. meie usume, et selline asjade olukord me võime sellest välja tulla, kui suudame luua Euroopa äh, varahoidja positsiooni, mis aitaks äh, tugevdada Euroopa äh, jätkusuutliku äh, majanduse taastumist. kolmandaks, töötajad väärivad palgatõusu. kriisist peale on palgad vähenenud võrreldes tootlikkusega, see on nõrgestanud sisenõudlust ning loonud väga suuri ebavõrdsusi. siin on täna juba varem öeldud, et ligi neljandik elanikkonnast Euroopas elab eh, vaesuse ohus eh, või on juba eh, kannatamas vaesuse käes. meil on vaja õiglast maksustamist ning õiglast palka võrdse töö eest. paremad palgad on võimalik kõige paremini välja kaubelda kollektiivläbirääkimiste käigus. meil on vaja edendada sotsiaalset dialoogi kõikjal Euroopas, kõikidel tasanditel neljandaks, töötajatele tuleb äh, tagada õiglane üleminek digitaliseerimisele ning rohelisele majandusele. sotsiaalne, sotsiaalse samba ettepanek rõhutab koolituse ning äh, oskuste parandamist. kõigil on vaja oskusi tööturul, kuid meil on vaja samuti töökohti luua selleks, et kompenseerida neid töökohti, mis kaovad. viiendaks, me peame taastama usu ühtsesse ainulaadsesse mudelisse, Euroopa sotsiaalsesse mudelisse. sotsiaalne dialoog ning kollektiivläbirääkimised on miski, eh, mida peaks respekteerima kõike, mida peaks edendama kõikjal Euroopas. kollektiivläbirääkimised on jätkusuutliku arengu võtmeks. Eh, võrdne eh, ja kõigile tagatud juurdepääs sotsiaalõigustel on hädavajalik. meie ametiühingute kolleegid mujalt maailmast rõhutavad selle, nende küsimuste olulisust. eurooplastena peaksime olema uhked ning hindama oma tugevamaid külgi ning nende põhjal tööd jätkama. daamid ja härrad, kokkuvõtteks. sotsiaalne mõõde Euroopa raha ja majandusliidus peaks äh, kätkema enda sotsiaalõigusi, sotsiaalpartnerite rolli tuleks tugevdada ning nende autonoomiat respekteerima meie konföderatsioon ning meie äh, sõsarliidud äh, ei nõustu sellega, et kõrgemaid standardeid madaldatakse ning madalamaid veelgi enam madaldatakse. vastupidiselt. lepingud kohustavad meid sotsiaalset progressi saavutama, see on tee edasi. töötajad väärivad seda. nii et saagu olema sotsiaalne progress, aitäh. Merci. Et donc, euh, on vient d'avoir un, un premier aspect. Niisiis, äh, me olime, kuulsime ära juba esimese seisukoha, ametiühingute seisukoha selle, mida arvatakse sotsiaalsest dialoogist, nendest nõudmistest, mida ametiühingud esitavad ja nüüd äh, läheme siis edasi ja kuulame ära siis äh, Business Europe'i seisukoha, Therese Lideker, kes saab sõna. aitäh, lugupeetud esimees aitäh Euroopa Parlamendile selle eest, et mind kutsuti sellele parlamentidevahelisele konverentsile, kus käsitletakse väga olulisi teemasid, millega Business Europe on juba meie organisatsiooni loomise algusest saadik tegelenud, niisiis tuhande üheksasaja viiekümne kaheksandast aastast alates, sest sotsiaalset mõõdet Euroopas oleme me sellest ajast saadik arutanud ja esimene asi, mida tahaksin rõhutada, on see, et sotsiaalne Euroopa on täna reaalsus, aga see on keeruline reaalsus, sellepärast et see koosneb riiklikest sotsiaalsüsteemidest, mis pakuvad töötajatele väga kõrget kaitset ja lisaks äh, veel äh, mitmesugused äh, töösuhete süsteemid, kuhu on kaasatud sotsiaalpartnerid ning viimastel aastatel on sinna lisandunud ka veel Euroopa Liidu õigusakte töötingimuste teemadel. põhimõtteliselt see õigus, need õigused, mis on äh, Äh, talletatud erinevatesse sotsiaalsetesse direktiividesse, mis on osaks äh, ühisturust. Business Europe on olnud osaks nendest aruteludest ja ma pean ütlema, et me oleme olnud, äh, üritanud olla väljakutsete kõrgusel, kui president Delors kutsus tööandjate organisatsioone alustama kahepoolset sotsiaalset dialoogi ühtse turu sotsiaalse mõõtme osas ja Business Europe oli siis ainukene eratööandjate organisatsioon, kus selle kutse vastu võttis. ja meil on tõesti õnnestunud koostada väga palju ühisarvamusi tööturu integreerimise, koolituse, väljaõppe kohta, makromajandusliku poliitika kohta, selle kohta, kuidas hõlbustada üleminekut ühisturule ja nõnda edasi. järgmisel, järgmiseks etapiks oli Maastrichti leping ja siis äh, suutsime me ka koos ähm, ametiühingutega anda olulise panuse nendesse aruteludesse, mis käisid ja Euroopa Liidu sotsiaalse mõõtme loomisse meil õnnestus kokku leppida süsteemis, mis võimaldas sotsiaalpartneritel pidada läbirääkimisi raamlepete üle Euroopa Liidu tasandil ja see on nüüd artiklid sada viiskümmend neli ja sada viiskümmend viis aluslepingutes ning need artiklid äh, tuginevad siis äh, tollastel kokkulepetel ETÜC ja Business Europe'i vahel. miks me otsustasime selles kõiges osaleda, sellepärast et Maastrichti leping oli suurendanud kvalifitseeritud häälteenamusega äh, vastuvõetavaid otsuseid ka töötingimuste küsimus, kus liikmesriikides tavaliselt oli käinud kollektiivsed palgaläbirääkimised ja meil olid siis äh, ühised äh, huvid koos ametiühingutega, me tahtsime kaitsta sotsiaalpartnerite õigust pidada nendes küsimustes läbirääkimisi. kui äh, president Juncker sai Euroopa Komisjoni ette, siis ta lubas anda jällegi suu-, uut hoogu sotsiaalpartnerlusele ja meie jällegi võtsime tema kutse vastu ja pärast aastapikkusi arutelusid möödunud aastal siis äh, leppisime kokku olulise avalduse osas, mille tegime koos ametiühingute komisjoni ja nõukoguga, nimelt uus algus sotsiaalsele dialoogile. ja see on samuti oluline, äh, pidades silmas neid arutelusid, kuidas Euroopa Liidu sotsiaalset mõõdet edasi arendada. Business Europe'i jaoks on täiesti selge, et see uus algus ning need jõupingutused, mis tehakse selleks, et parandada Euroopa sotsiaalsed mudelid, vajavad toetust sotsiaalpartneritelt, on vaja tõelist sotsiaalset dialoogi ja on vaja reformipartnerlusi selleks, kuidas Euroopa sotsiaalsed mudelid äh, muuta, sest et äh, tõsi on see, et äh, toimuvate muutustega, need muutused, mis toimuvad maailmas, mis toimuvad Euroopas, see, kuidas ettevõtted tegutsevad, Äh, kuidas äh, on muutunud äh, töötajate soovid, me peame oma sotsiaalset süsteemi kõige sellega kohandama. me oleme täiesti veendunud, et praegustes tingimustes, kus Euroopa seisab silmitsi üha suurema protektsionismi ja populismiga, tuleb keskenduda just nimelt nendele Euroopa poliitikatele, mis edendavad majanduskasvu ja tööhõivet. väga palju on kaalul ettevõtted ja kodanikud on mures oma tuleviku pärast, sellepärast et me oleme kuulnud väga palju siin töötajate muredest, aga tegelikult ettevõtete poole pealt ähm, on väga palju äh, väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid, kes tunnevad suurt muret oma tuleviku pärast praegustes väga keerulistes tingimustes ja kui me arutame ühiselt eh, seda, kuidas edasi liikuda, siis me tõesti peame leidma õiged lahendused ja meil ei maksa tekitada valesid ootusi, sest et see on äärmiselt ohtlik. see võib anda pikemas perspektiivis tagasilöögi, kui inimesed saavad aru, et anti lubadusi, mida tegelikult ei suudetud täita meie analüüs on selline, et praegused Euroopa sotsiaalsed äh, probleemid ei ole tingitud sotsiaalpoliitika puudusest, kui arve vaadata, äh, siis äh, seitse protsenti maailma elanikkonnast elab Euroopa Liidus, kakskümmend kaks protsenti ülemaailmset SKP-st tuleb siit ja nelikümmend protsenti kulutame me just nimelt sotsiaalkaitsele, nii et, et tegelik probleem on, et kuidas paremat tulu saada nendest suurtest investeeringutest, mida me sellesse valdkonda teeme, kuidas tagada, et need jõupingutused, mida me teeme, tõesti toovad kaasa ka soovitud tulemused, nimelt see, et meil oleks suurem majanduskasv, suurem tööhõive kõikjal Euroopas. täna on reaalsus kahjuks selline, et vaatamata Äh, suurtele investeeringutele ja sotsiaalsetele kuludele on meil veel väga palju vaja teha selleks, et tööpuudus oleks kriisieelsel tasemel. see meie arvates on peamiselt tingitud asjaolust ja eelkõneleja sellele ka viitas, meil on investeeringud vähenenud, nii avaliku sektori investeeringud kui ka erasektori investeeringud on kriisi tõttu vähenenud ma olen täiesti nõus, et me peame pöörama tähelepanu äh, selleks, et investeeringud kasvaksid, aga need peavad olema kaitstud investeeringud, jah, äh, ja need peavad olema produktiivsed investeeringud, nii avaliku sektori investeeringud ja ka erainvesteeringud tuleb kaasata. aga selleks kõigeks on vaja parandada äh, ärikliimat ning tulles tagasi nüüd nende teemade juurde, mis on rohkem seotud sotsiaalsete õigustega siis ma arvan, et peaksime vaatama, millised on ettevõtete vajadused tööturu osas. asi on hetkel niimoodi, et praeguse tarbijate nõudluse juures uue tehnoloogiaga, uue töökorraldusega, mis on kasutusele võetud ähm, meie majanduse digitaliseerumise tulemusena ja mille vallas Euroopa endiselt jääb paljudest konkurentidest maha äh, arvestades vananevat elanikkonda, erinevat äh, Äh, vajadus töö ja eraelu tasakaalu järele erinevates äh, vanuserühmades äh, pikemate ja vähem lineaarsete karjääride puhul lihtsalt üks lahendus kõigile ei sobi. me peame samuti tunnistama, et me peame arvestama tööpoliitika, sotsiaalpoliitika juures nende probleemidega, millega puutuvad kokku naised, noored. me peame Äh, me ei saa lihtsalt äh, siin mingit karusselli korraldada, lihtsalt äh, teeme ühe, ühe elanikkonna kategooria teiste asemel töötuteks. meil on tõesti vaja keskenduda järgmistele olulistele asjadele. meil on vaja hõlbustada ja soodustada töökohtade loomist ettevõtete poolt, see on tõesti hädavajalik, kui me tahame kodanike muredele tõsiselt reageerida. teiseks, me peame veel tegema äh, Äh, väga palju, et äh, teha lõpp nii-öelda töötavate vaeste probleemile. ning ähm, kolmandaks peame parandama äh, haridust ja väljaõpet, sest et see on üks tõsine paradoks Euroopa Liidus, et meil on väga kõrge tööpuuduse määr ja samas on meil ka väga palju täitmata töökohti. neljandaks peame me Äh, kõrvaldama äh, need regulatiivsed takistused tööhõiveks, mis liikmesriikide seadustes veel eksisteerivad ja ma ei räägi siin niivõrd äh, Euroopa seadustest, mis on aastate jooksul vastu võetud. see raamistik peab olema stabiilne, me peame vaatama, kuidas on lugu selle ellurakendamisega, aga liikmesriikide tasandil tuleb samuti teha korrektsioone. ja lõpetuseks peame vaatama ka sellele, kuidas tagada sotsiaalvõrgustike tõhusus selleks, et me saaksime vähendada kaudseid tööjõukulusid, sest see aitab ka töökohtade loomist edendada jutu kokkuvõtuks tahan ma öelda, et Business Europe'is me ei usu, et tööseadused või sotsiaalseadused lihtsalt edendavad tööhõivet. vastupidi, neil on teistsugune mõju. meie arvates peaks olema tähelepanu Äh, tööturureformide läbiviimisel. ja iseäranis tuleks keskenduda sellistele valdkondadele, äh, mis võimaldavad olukorda muuta. see ei ole vajalik mitte üksnes tööhõive ja majanduskasvu parandamiseks, vaid ka selleks, et parandada äh, ühtekuuluvust liikmesriikide vahel, sest kui me tahame, et meil oleks järk-järguline majanduslik ja sotsiaalne lähenemine, kui me tahame erinevusi liikmesriikide vahel vähenetada, siis on äärmiselt oluline, et meil oleks äh, ühtlasem äh, progress struktuurireformide läbiviimisel kogu Euroopas. ja lõpetuseks ka äh, riigi rahanduse tugevdamisest. meeldigu see meile või mitte, see on osaks vastusest äh, kuidas äh, parandada sotsiaalseid väljavaateid, sellepärast et ei ole võimalik äh, luua jätkusuutlikku sotsiaalkindlustussüsteemi, ilma et meil ei oleks äh, heas korras riigi rahandust. ja siin on oluline etalonide roll. etalonid on ette nähtud ka osana Euroopa sotsiaalsete õiguste aastast ja meie arvates peaksid need olema osaks ka Euroopa poolaastast, me ei peaks sinna paralleelselt asju tegema ja väga oluline on, et need etaloonid ähm, arvestavad ka Euroopa Liidu pädevuste piire. ja iseäranis tähendab see seda, et tuleb äh, austada sotsiaalpartnerite autonoomiat ja tuleb äh, austada liikmesriikide palgakehtestamisstrateegiaid. lõpetuseks tahaksin öelda, et Business Europe äh, palub komisjonilt siis sotsiaalsamba vallas teha järgmist või sotsiaalsete õiguste samba vallas et oleks vaja uut Euroopa tööturustrateegiat, mis on orienteeritud reformidele, on tekkinud uued ärimudelid, uued töötamisviisid, mis võimaldavad parandada ja ümber mõelda seda, kuidas sotsiaalsüsteemid ja tööturud peaksid toimima. meil peaks olema võimalus äh, eksperimenteerimiseks nüüd, kus majandus on digitaliseerinud ja meil oleks vaja ka teistsugust arusaamist kaitsest, see on vähem juriidiline, aga loob rohkem reaalseid võimalusi, toetab rohkem inimeste reaalset võimu, annab neile suurema vastutustundlikku ja aitab neil oma karjääri kogu tööelu keskel arendada. aitäh! jah, me nägime, mida tahab Business Europe probleemide lahendamiseks teha. niisiis me kuulsime ka seda, kuidas üleüldse sotsiaalsete partneritega konsulteerimine all, alguse sai, oleme nüüd kuulanud ära ametiühingud ja tööandjad ja nüüd Äh, annan sõna Majandus- ja Sotsiaalkomitee esindajale, et nemad saaksid rääkida, kuidas nemad asju näevad. aitäh, Claude, lugupeetud ähm, Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide saadikud, daamid ja härrad, kallid kolleegid. Ähm, mida Euroopa Liit ja Euroopa aluslepingud lubavad? Nad lubavad suurt turgu keerukaid menetlusi ja mehhanisme või lubavad need lepingud äh, kodanike heaolu parandada, parandada nende töö ja elutingimusi. ma arvan, et see peaks olema äh, nende poliitikate keskmes, mida me kujundame. me arutasime seda teemat ja sellele viitasid ka eelkõnelejad, et Euroopa Liit omab sotsiaalset mudelit ning see sotsiaalne mudel annab kodanikele äh, teatavad õigused ja ka kaitse. samuti mainiti seda, et Euroopa sotsiaalne dialoog oli vajalik selleks, äh, paljud nendest õigustest ilmavalgust näeksid. me oleme varasemates aruteludes äh, kuulnud ka seda, et Euroopa sotsiaalne mudel, mille üle me uhked oleme, on praegu ohus. ning kui me vaatame eh, tagasi kriisile pärast eh, kõige sellele, mis juhtus pärast aastat kaks tuhat kaheksa, nüüd on sellest möödas juba peaaegu kümme aastat ja peaaegu kümme aastat on sotsiaalne kriis suurenenud, peaaegu kümme aastat ei ole Euroopa Liit suutnud tõesti probleemidega toime tulla ei ole suutnud välja pakkuda ühiseid lahendusi, mis oleksid õiglased ja mida toetaksid kõik. me kuulsime ka tööpuuduse määrast, me kuulsime ebavõrdsusest, rääkisiti palju noorte tööpuudusest ning me alati üritame leida väikeseid lahendusi nendele probleemidele, aga siiani ei ole suutnud neid probleeme lahendada ja lubage mul olla üsna avameelne ja keegi teine ka tegelikult siin juba eelkõnelejatest mainis seda. kui me samas vaimus jätkame, siis Euroopa kukub läbi. ta kukub läbi mitte sellepärast, et kaotab turgude usalduse, vaid sellepärast, et ta kaotabki usalduse. nii et me kõik teame, mis on kaalul majandus- ja sotsiaalkomitee, mis koosneb kolmest rühmast, tööandjatest, töötajatest ja kodanike ühiskonna esindajatest. meie oleme veendunud, et meil on vaja selle eh, nende kasvavate lõhedega meie ühiskonnas tegeleda, sest et muidu seisame silmitsi Euroopa Liidu suurema disintegratsiooniga. ja seetõttu, kui vaadata selle arutelude vooru pealkirja, siis on äh, Euroopa Liidu koordineeritum ja kõikehõlmavam sotsiaalne mõõde. ja see tähendab, et see sotsiaalne aspekt ei ole midagi, mis lihtsalt juurde lisatakse, vaid see tähendab, et me tõesti peame paljusid asju Euroopa Liidus muutma ja lülitama selle sotsiaalse mõõtme majanduspoliitikasse, eelarvepoliitikasse ja seetõttu meie komitees äh, Eh, oleme koostanud terve paketi arvamusi, kuidas Majandus- ja Rahandusliitu stabiliseerida ning oleme teinud väga konkreetseid ettepanekuid. ettepanekuid, mida saaks kohe ellu rakendada ja ka selliseid ettepanekuid, eh, mille puhul tuleb mõelda, kas tuleb kasutada tõhustatud koostööd või struktuurset koostööd ja me oleme veendunud ka, et vaja on muuta aluslepinguid, kuigi me teame, kuivõrd keeruline see on ning me siiski peame selles suunas tegutsema, sellepärast et muidu lihtsalt tõelist stabiliseerimist pole võimalik teostada. tugevam sotsiaalne aspekt on meie jaoks äärmiselt oluline ning sotsiaalse samba üle peetavad arutelud on väga heaks äh, arutelude käivitajaks. möödunud nädalal Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis ühehäälselt vastu meie arvamuse sotsiaalse samba kohta, seal on selged soovitused, me kõik tööandjad, töövõtjad, kõik kodanike osa, ühiskonna liikmed leiame, et me peame selle probleemiga tegelema ja mulle tundub, et nende parlament parlamentide vaheliste arutelude juures on just niivõrd oluline taastada see katkenud lüli Brüsseli ja liikmesriikide vahel. meil käib kakskümmend kaheksa arutelu liikmesriikides meie oleme omalt poolt samuti arutanud sellised arutelusid, me oleme öelnud, et me peame tulema ühiselt siia kokku ja me peame pidama neid arutelusid mitte ainult Brüsselis, vaid ka mujal niisiis ähm, mõned ettepanekud, mida meie toetame. meie oma töös, mis keskendus Euroopa Liidu tulevikule, äh, tegime siis järgmised järeldused või ettepanekud. me ütlesime, et on väga oluline, et äh, me rõhutame äh, Äh, sidemeid majandusliku ja sotsiaalpoliitika vahel, sest kriisi järel me keskendume kas majanduspoliitikale või sotsiaalpoliitikale. aga me peame leidma hea tasakaalu nende kahe vahel ja ka selle vahel, kuidas need kaks valdkonda üksteist mõjutavad. meil on olukord, kus äh, viimaste aastate majanduspoliitikat äh, viiakse ellu kui midagi sellist, äh, mis muudab elu liikmesriikides vähem sotsiaalseks, mis õõnestab sotsiaalset olukorda. näiteks, mis puudutab kollektiivseid palgaläbirääkimisi paljudes liikmesriikides. me leiame, et säästumeetmete leevendamine on samm õiges suunas, aga meil on vaja rohkem investeeringuid, meil on vaja rohkem avaliku sektori investeeringuid ning me peame kasutama Euroopa poolaastat selleks, et meil oleks parem tööhõive ja sotsiaalsed eesmärgid ning ähm, need peavad olema kooskõlas siis äh, Euroopa makromajanduslike kaalutlustega, mis on poolaastas sees. ja seetõttu äh, juba oma varasemas arvamuses tegime ettepaneku, et meil on vaja tugevamat makromajanduslikku dialoogi euroala osas mis kaasab kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ja kaasata tuleks mitte ainult rahandusministrid, vaid ka sotsiaalministrid ja sotsiaalpartnerid. seda oleks võimalik teha kohe, meil on makromajanduslik dialoog Eh, selleks ei ole vaja hakata aluslepinguid muutma, nii et, et see on midagi, mida saaks koheselt äh, tegema hakata ning see tugevdaks äh, ka sotsiaalpartnerite osaldust, äh, sellepärast et teil on vaja sotsiaalpartnereid, kui te tahate mõningate probleemidega toime tulla, mis meie ees praegu seisavad. me oleme samuti veendunud Ehm, ja käsitleme seda ka oma arvamuses sotsiaalsambast, et meil on vaja suuremat paindlikkust ja meil on vaja sellist eh, kuldreeglit avaliku sektori investeeringute jaoks, need peavad olema investeeringud tulevikku. see tähendab, et ehm, eriti tuleb tähelepanu pöörata sellistele teemadele nagu digitaliseerumine, tulevane töö ja need vajalikud üleminekud tulevikku investeerimine on väga oluline, kodanikele tuleb anda lootus, et me leiame ühiselt Euroopa Liidus viisi, kuidas poliitiliselt mõjutada tulevikku, sest et asja taga ei ole liikuma panemaks jõuks ju tehnoloogia, vaid poliitika. ning Euroopa on koht, kus selle teemaga tegeleda, sest paljud probleemid, millega me seisame silmitsi, näiteks see, kuidas töö iseloom tulevikus muutub, seda ei saa lahendada riiklikul tasandil Eh, sellepärast et eh, paljud uued tehnoloogiad ei piirdu enam liikmesriikide tööturuga. ja Junckeri kava puhul on meil vaja paremat tasakaalu erinevates valdkondades, eh, regioonides, sellepärast et ja samuti on vaja paremaid ühe, sidemeid sotsiaalsete investeeringutega me oleme samuti veendunud, et meil on vaja rohkem solidaarsust ja rohkem konkurentsivõimet selleks, et asümmeetriliste šokkide ja tasakaalunihetega toime tulla. ja meil on samuti vaja ümberjaotavaid mehhanisme. siin rõhutati samas ka seda, et oleks väga oluline, kui meil oleks parem eh, nii harmoniseeritud sotsiaalkaitsesüsteem see tähendab, et meil on vaja äh, siduvat sotsiaalkaitseseadust, me oleme juba pakkunud välja Euroopa miinimumsissetuleku direktiivi, tagamaks suuremat territoriaalset ühtekuuluvust ning et äh, see, mida me teeme, äh, meil on vaja tegeleda miinimumküsi-, palgaküsimusega Euroopas, me ei pea kehtestama ühte miinimumpalka me oleme kooskõlas ILO ettepanekuga, meil on vaja lähenemist ülemees, ülespoole just nimelt palgaküsimustes ja meie jaoks tähendab see, et me peaksime siis äh, miinimumist jõudma siis keskmise palgani ja kuna minu kõneaeg hakkab otsa saama, siis tahaksin öelda, et ma kuulasin natukene seda eelnevat arutelu ja meie üleskutse on äh, Äh, meil on praegu kaks koolkonda, üks ütleb jah, me oleme õigel teel, me lihtsalt peame äh, kõike ellu viima, jätkame samamoodi ja teised ütlevad, äh, kuulge, vaadake, me on palju probleeme, ebavõrdsus, sotsiaalsed probleemid ning me peame muutma oma lähenemist, me peame leidma parema tasakaalu majandusliku ja sotsiaalse vahel ning minu arvates ähm, on väga raske mitte jääda ühe või teise koolkonna mõtteviisi juurde, vaid leida praktiline ja mõistlik lahendus, näidata kodanikele, et me suudame asjad korda ajada, me tuleme tuleviku väljakutsetega toime ja saame seda parem teha, paremini teha Euroopa Liidus, kus on ühine turg viiesaja miljoni inimese jaoks, see on meie tugev külg, aitäh! Merci pour cette note positive suur tänu selle positiivse sõnavõtu eest, väga tore on ka natuke selliseid positiivseid tulevikunägemusi ja, ja meie sotsiaalmudeli, sotsiaalmõõtme äh, valdkonnas. seda me loomulikult peame pakkuma oma sotsiaalpartneritele ja kui meil on võimalik anda nüüd sõna veel ka Maria Joao Rodriguez'ele, kes koostab äh, sotsiaalõiguste samba kohta raporti ning äh, seda on Euroopa Parlamendis äh, ühehäälselt toetatud, äh, palun, Maria Joa. suur tänu, esimees, mul on väga suur rõõm siin tutvustada siin seda raportit, mille ma just koostasin ja mis võeti vastu Euroopa Parlamendis Euroopa sotsiaalsete õiguste samba kohta ja suur osa majast toetas seda, viis fraktsiooni toetasid seda, see on üsnagi tähenduslik tulemus. minuga koos on siin äh, kaks teist variraportööri, Tom van der Löken äh, Rahvaparteist ja Erik Calvet-Champon, äh, kes on ALDE fraktsioonist, meie läbirääkimised olid intensiivsed mm. -hmm ning äh, lõpptulemuseks minu meelest vägagi mõtestatud raport. ja meie peamiseks mureküsimuseks oli see, kuidas võtta arvesse kodanike olukorda. kõik ju näevad, et kodanikel on tunne, et nad kaotavad olukorra üle kontrolli ning nad tahaksid seda kontrolli tagasi saada. sotsiaalõiguste sammas peaks andma neile suur, suuremad võimalused omaenda töötingimuste üle kontrolli saavutada, omaenda elutingimuste üle kontrolli saavutada. tegemist on meie arvates vägagi ajakohase algatusega, mille kohta Euroopa Komisjon ettepaneku tege-, sellepärast et Euroopas liiguvad uued ideed, millest lähtuvalt äh, parim viis kodanikke kaitsta oleks taas kehtestada riigipiirid meie siin Euroopa Parlamendis nii ei arva. meie arvame, et see on illusioon. me arvame, et selle asemel tuleks pakkuda Euroopa tasandil paremaid lahendusi, mis aitavad kaasa liikmesriikide poliitilisele tegevusele. meie teiseks eesmärgiks oli äh, võtta arvesse liikmesriikide erinevusi ning äh, vajadust äh, majanduslikule ja sotsiaalsele lähenemisele paremuse suunas, äh, me tahtsime seda saavutada toimivas, toimivas ühtses turus ning ka äh, toimiva euroala tingimustes. jõudsime järeldusele, et me peame sotsiaalseid standardeid ajakohastama, aga leidma ka vahendid, kuidas saavutada oma eesmärke sotsiaalsete standardite valdkonnas. me tundsime muret kodanike pärast kogu elutsükli jooksul, alates lastest, me leidsime, et võidelda tuleb laste vaesuse vastu tahtsime tugevamat noorsootagatist, tahtsime paremaid võimalusi töö ja eraelu tasakaalu saavutamiseks, aga tundsime ka muret uute tendentside pärast äh, meie tööturul, sealhulgas ka digitaalse revolutsiooni pärast. jõudsime järelduseni, et digitaalne revolutsioon on äh, vägagi äh, paljulubav valdkond tulevuste, tuleviku jaoks ning me peame seda potentsiaali ära kasutama selleks, et äh, saavutada rohkem töökohti ja paremaid töökohti. tuleb luua tingimused kõikidele töötajatele, kõikidele töövõtjatele, kes on seotud digitaalse majandusega, et neil oleksid selged töölepingud, selged töötingimused ning äh, selge juurdepääs äh, sotsiaalkaitsele, mis vastaks nende vajadustele see on väga uuenduslik lähenemine, mida tuleb välja töötada selleks, et saada digitaalsest revolutsioonist võimalikult palju kasu. me soovisime ka uut äh, kahekümne esimese sajandi sotsiaalset õigust, nimelt äh, oskuste tagatist. meie usume, et kõikide äh, põhiharidustase peaks olema keskharidus ja see on tõesti hädavajalik haridustase selleks, et tagada elukestev õpe. me arvame, et see oskuste tagatis peaks olema meie uus sotsiaalne õigus. ja lõpetuseks palgad. raporti lõppversioonis jõudsime järeldusele, et tuleb tagada äh, palga äh, künnised liikmesriikides, kuid tuleb austada tööturu osapoolte äh, volitusi palkade määramisega seoses ning tootlikkuse arengu analüüsiga seoses. tundsime muret ka investeeringute pärast ning investeeringute vajaduse pärast nii tööhõive soodustamiseks kui ka sotsiaalse keskkonna loomisega seoses me rääkisime sellest, kuidas kasutada Euroopa ühend-, ühenduse eelarvet, sotsiaalseid investeeringuid ning äh, kuidas luua äh, majandus- ja rahaliiduline ka, äh, ka fiskaalne mõõde. me leiame, et kõiki neid valdkondi saab arendada nii, et äh, investeeringuid saaks suurendada Äh, investeeringuid tulevikku, mis peaksid kaasa tooma kvaliteetsed äh, töökohad ning sotsiaalse kaitse kõigile töötajatele. tõdesime ka, et äh, ka maksupoliitika vallas tuleb midagi ette võtta. oleme teadlikud sellest, et tööjõu maksumus Euroopas on juba praegu liiga suur ning meie seisukoht seetõttu oli, et selleks, et meie sotsiaalse kaitse süsteem saaks jätkuda ka tulevikus, tuleb maksukoorem äh, tööjõud mujale suunata. lõpetuseks loodame, et kõik need mõtted, kui komisjon nüüd esitab oma ettepaneku sotsiaalsete õiguste samba kohta, et kõik need mõtted jääksid osaks tulevasest teekaardist Euroopas, mis Roomas vastu võetakse ja me loodame, et ka sotsiaalpartnerid on kolmepoolselt, kolmepoolsel tippkohtumisel enne Rooma kohtumist ka sellega päri. see on minu poolt kõik. suur tänu! jah, sotsiaalne sammas on kahtlemata tähtis, sotsiaalne gamma, sammas on seotud majandus- ja sotsiaalkomisjoni ja Euroopa Parlamendi raportitega ja see tähtsus tuleb sealt väga hästi välja ja äh, me saame aru, et äh, sõnadest üksi ei piisa, äh, ükskõik kui lahked need sõnad ka ei oleks, need sõnad peavad saama ka poliitilisteks tegevusteks ning konkreetseteks sammudeks. ja nüüd siis arutelu osa ja annan sõna proua Clara Marques Mendesele Portugali Vabariigist ja Rahvapartei perest. kaks minutit on teil kõneaega ja kaks tärnikest ilmub siia kellale, siis kui olete oma kõneaja ulatunud, äh, ületanud, siis tuleb äh, ots kokku võtta. suur tänu, äh, esimees, tahaksin soovida ilusat õhtut kõikidele kolleegidele ning rõhutada, et me räägime täna väga tähtsast teemast. mul on väga hea meel, et me saame kõikidest nendest teemadest rääkida, teemadest, mis on seotud tööhõive ning sotsiaalküsimustega. ning loomulikult sotsiaalsete õigustega Need õigused on äh, eeltingimuseks äh, sotsiaalsele ühtlusele ning sotsiaalsete lõhede ületamisele. selles kontekstis on oluline keskenduda äh, tööhõivele, tööhõive suurendamisele, pakkuma, me peame pakkuma rohkem töökohti ja paremaid töökohti. ma võin teile tuua näiteid Portugalist. meil on selja taga väga keeruline kriisiaeg, mis on toonud kaasa tohutud tööpuuduse näitajad. nüüd on tööpuuduse olukorda paranemas, seda tõenäoliselt struktuuriliste reformide tulemusena, mis riigis on läbi viidud iseäranis tööõiguse reformi tulemusena. me tahame, et ettevõtetel oleks võimalik olla konkurentsivõimelisemad, et kogu majandus muutuks konkurentsivõimelisemaks ja kõige selle tulemuseks oleksid paremad töökohad ja rohkem töökohti meie tööpuuduse vähendamine on olnud meie pingutuste selge tulemus. aga ka teised liikmesriigid mujal Euroopas on kõvasti vaeva näinud. liikmesriigid on püüdnud oma poliitilist tegevust kooskõlastada ja kui me seda tulevikus rohkem teeksime, olen ma veendunud, oleksid meie tulemused isegi paremad ning me saavutaksime paremini neid eesmärke, mis on meile kõigile südamelähedased, parem äh, sotsiaalne äh, ühtekuuluvus ja paremad töökohad Äh, Enrique Calves Chambon, Euroopa Parlamendi liige äh, ALDE fraktsioonist. Eh, suur tänu, äh, lugupeetud esimees. räägin enda nimel praegusel hetkel, mitte ALDE fraktsiooni nimel. ALDE fraktsioon on väga lai äh, fraktsioon, mis hõlmab erinevaid seisukohti sellistes küsimustes. mina isiklikult tõstataksin kolm teemat. kõigepealt tegemist on kindlasti poliitiliselt vägagi ajakohase teemaga ja hetkel väga tähtsa teemaga. sotsiaalse samba kui sellise olemasolu iseenesest on väga hea, kui äh, me tahame äh, rohkem Euroopat, mis teeniks äh, kodanikke. kodanike lootused on praegu üsnagi viletsas seisus ja sellises kontekstis on väga oluline sotsiaalset mõõdet, sotsiaalset sammast toetada äh, lisaks äh, tegevusele ähm, rahaliidu ja majanduse valdkonnas. aga selleks, et saavutada sotsiaalset sammast, tuleb lähtuda Euroopa solidaarsusest. me ei saa kodanikele öelda, et et kui pangad mingisuguses eriti hapras riigis satuvad ohtu, siis äh, kasutatakse Euroopa vahendeid selleks, et äh, finantssüsteemi paika saada. me tahame kaitsta ja kui me tahame kaitsta Euroopat, ja kui me tahame, et meil oleksid vahendid, juhul kui meie liitlased äh, meid maha jätavad ja samas ei ole meil mingisuguseid sotsiaalseid algatusi ja sotsiaalabifondi näiteks, mis aitaks inimesi rasketel aegadel. siis äh, läheb asi tasakaalust välja kui me räägime teatud õiguste praktilisest rakendamisest, aga siis võib tekkida probleeme. näiteks äh, kui me räägime kvantifitseerimisest Euroopa tasandil, siis see ei olegi Euroopa tasandil ju võimalik. aitäh, härra Andrei Unko Saksamaa äh, parlamendist. aitäh mõne nädala eest võeti vastu see sotsiaalse õigluse äh, äh, sihtasutus, mis annab, saadab äh, murjetavaldavaid märke, väga paljud inimesed on vaesuses. vaeste osakaal, nende inimeste osa, osakaal, kes on vaesed, vaatamata sellele, et nad töötavad, on samuti kasvanud ja samuti sotsiaalsed ebavõrdluse, võrdsus on oluliselt kasvanud nii riikide sees kui ka riikide vastas selle sihtasutuse inimesel ütles, et üha rohkem inimesi, kes äh, töö, ei saa tööd, äh, õõnestab meie majanduse ja ühiskonna usaldusväärsust, see on murettekitav ja poliitilised tagajärjed on samuti väga olulised. Need on väga tõsised ning ähvardavad kogu Euroopa koospüsimist ja minu arvan, et tegemist ei ole ainult vale poliitikaga rahvusvahelisel tasandil, riiklikul tasandil, see on samuti oluliitiline, aga seda on soodustanud ka see, kuidas eh, majanduskriisile on reageeritud ja eh, see on eh, seotud ka majandus- ja rahandusliidu ülesehitamisega. Euroopa Komisjon on probleemiga kursis ja üritab midagi teha, jah, me räägime sotsiaalsetest õigustest, aga minu küsimus on selline, et kas, kas me ikka räägime siin asjadest, me räägime väikestest väärtustest, äh, äh, me räägime siin igasugustest näitajatest, mida liikmesriigid peaksid kasutama. minul on kahtlusi, kas sellest piisab, kas see on ikka klassikaline konstruktsioon mina tervitaksin väga paljusid selliseid algatusi, ma tervitan ka seda, mis puudutab Euroopa sotsiaalkaart, mul on aga mõningaid tõsiseid kahtlusi, kas sellest piitab. ma arvan, et meil on vaja suuremat paradigma muutust, et saavutada sotsiaalne Euroopa, aitäh. Euh, suur tänu, Tom van den Kendelar Euroopa Parlamendist. kui ma ei eksi, siis tema oli ka meie sotsiaalsamba variraportööriks. suur tänu, lugupeetud esimees, jah, te ei eksi olin tõesti variraportöör, lugupeetud daamid ja härrad, kallid kolleegid, Euroopa Liit on täiesti unikaalne toode, mis on toonud kaasa heaolu. aga nähkem asju perspektiivis. kui me vaatame tagasi ajas, seitsekümmend aastat, siis äh, istusime siinsamades ruumides ja räägiti probleemidest ja me räägime ka praegu probleemidest äh, ja kodanikud on Euroopasse usku kaotamas. Äh, sotsiaalne dimensioon on jäänud tähelepanu alt kõrvale ja ma arvan, et väga hea on, et me nii riiklikul tasandil kui ka Euroopa tasandil räägime sellest sotsiaalsest mõõtmest nüüd. me peame mõtlema sotsiaalsele sambale. see on tõsi aga selles arutelus on üks asi, äh, mis on täiesti möödapääsmatu. me peame selles arutelus esitama konkreetseid ettepanekuid selle kohta, mida teha. ja tuleb jõuda üksmeelele äh, erakondade üleselt nende muutuste osas, äh, mida saa-, me tahame saavutada kõige halvem, mis võib juhtuda, on see, mis sageli juhtub. nimelt tegemist on järsku lehmakauplemisega, kõik erakonnad esitavad omaenda soovnimekirja ja lõppkokkuvõttes ei saavutata midagi. ma arvan, et me peame vaatama, mis on meie liikmesriikide roll, millised on meie liikmesriikide olukorrad, Saksamaa ja Hollandi olukord on hoopis teistsugune kui Kreeka olukord, see on selge, ja arvesse tuleb võtta ka tööturu osapoolte äh, arvamusi. Äh, me ei tohiks oma aastate jooksul saavutatud äh, lihtsalt kõrvale heita ma arvan, et see kõik on ka tänastest sõnavõttudest välja tulnud, meil on äh, sotsiaalne ühtekuuluvus, aga me peame ka austama seda raamistikku, mida pakub meile Euroopa poolaasta menetlus. me peame arvesse võtma ka digitaalset äh, revolutsiooni, mis Euroopat äh, ka mõjutab ning peame kandma hoolt selle eest, et meie jääme selles protsessis liidrasteks ja mitte ei pea teisi tagant ajama. meil on veel kolm sõnasoovi, ütleb äh, härra esimees. teeme väga, peame väga kiiresti tegema, kui me tahame õigel ajal lõpetada ning äh, ka tõlkide tööaega austada, ütleb härra esimees ja Portugali esindaja sotsiaaldemokraatide perest. suur tänu, härra esimees, tahaksin äh, tahaksin avaldada tunnustust meie eh, tänastele võtmekõnelejatele, sealhulgas eh, ka raportöörile Maria Chao Rodriguez'ele, jah, väga oluline on, et koostatakse raporteid sotsiaalküsimustest, Euroopa seisab silmitsi väljakutsetega, ohtudega, üheks mureküsimuseks on noorte tööpuudus. ja me ei ole suutnud ka võidelda tõhusalt sotsiaalse ebavõrdsuse vastu, mis Euroopa Liidus üha rohkem öö, eh, levib. väga paljud eurooplased on sattunud vaesuse ohtu ma arvan, et me peaksime andma kõik endast oleneva selleks, et äh, me ei läheks populistlike kergete lahenduste äh, teed. me ei saa lihtsalt äh, rünnata sisserändajaid või teha sedalaadi algatusi. selline tegevus oleks Euroopa Liidu aluspõhimõtetega, vabaduse, solidaarsuse põhimõtetega vastuolus solidaarsus peab olema erinevate riikide vahel tagatud. mina olen pärit riigist, Portugalist, mille puhul rangeta-, rakendati päästepaketti, me tulime päästeprotsessist äh, välja ja meil on, äh, oli kahe tuhande viieteistkümnendal aastal äh, eelarve puudujääk kaks koma kolm protsenti. eelarve eesmärkidest kinnipidamine aga ei ole eesmärk iseenesest me peame vaatama seda, kuidas me saame oma sotsiaalpoliitikat reformida nii, et avalikud investeeringud oleksid suuremad, sotsiaalne õiglus kasvaks ning Euroopa võimaldaks oma inimestel lihtsalt elada paremat elu. mängus on siin Euroopa tulevik, Euroopa rahva tulevik. ja siin on tõsine oht et meie aluspõhimõtted muidu satuvad ka ohtu. Euh, Euroopa Parlamendi liige, palun. Eh, e soovin teile kõigile head eh, pärastlõunast eh, ka meie kolleegidele, ka meie esinejatele. meie tänane arutelu ei peaks olema mitte ideoloogiline arutelu ainult. me peame vaatama kõigepealt, kuidas, millised on ühised nimetajad meie sotsiaalpoliitikas, aga kui me lihtsalt räägime äh, siin täiesti eraldatult Euroopa integratsiooni arutelust, siis äh, oleks sellest äärmiselt kahju. me peame rääkima sellest, et mis on meie jagatud vastutus, mis on liikmesriikide kätes, mis on Euroopa Parlamendi, Euroopa institutsioonide kätes, millised on meie soolise võrdõiguslikkuse poliitilised äh, kavatsused ja nii edasi ja nii edasi loomulikult me peaksime rääkima headest kavatsustest, see on selge, aga me peaksime meeles pidama seejuures seda, milliseid ettepanekuid peaks tegema Euroopa Parlament ja mida peaksid tegema liikmesriigid. võtame näiteks lähetatud töötajate direktiivi. see näitab, milles probleem seisneb. kui me räägime sotsiaalsest konvergentsist ilma integreeri-, integratsiooni temaatikale keskendumiseta, siis on tegemist lihtsalt tühja äh, sõnavahetusega. me peame vaatama seda, kuidas kõik see on seotud majanduspoliitikaga, Euroopa poolaasta käigus oleme saanud ka sotsiaal- sotsiaalsed näitajad sisse tuua, nagu näiteks tööhõive näitaja. ja siis vaatame, kas poliitiline tegevus sellest lähtuvalt oli sobiv või mitte. aga sellest ei piisa, me peame veel sammukese edasi astuma, peame äh, koostama sellise mehhanismi, mida rakendada siis, kui näitajad näitavad, et äh, me liigume vales suunas sotsiaalseid näitajaid tuleb kasutada koos majandusnäitajatega, et tagada seda, et kohe, kui saavutatakse häiretase, asutakse ka tegutsema. mina tahaksin igal juhul kiita takka sellele, mida on öelnud eelkõnelejad, sotsiaalpartnerid, tööturu osapooled tuleb Euroopa poolaasta protsessi kaasata selle igas faasis. meil peavad olema samad eesmärgid ja meil peab olema õige tasakaal äh, komisjonide vahel Euroopa Parlamendis, sotsiaalasjade komisjon, majandusküsimuste komisjon ning äh, EBSCO nõukogu ei peaks olema lihtsalt äh, ECOFIN-i sabarakk. jah, me oleme kõik sõnaleja, kõnelejad on juba oma kõneaega ületanud, ma paluksin viimasel kahel kõnelejal tõesti anda endast parim ja piirduda ühe minutiga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 ma olen veendunud, et Euroopa Liit äh, aga ei taha kriisidest nagu varem ajaloos sõja abil välja tulla. me peame rääkima äh, kriisi põhjustest ja kriisi põhjuseks ei saa olla midagi muud kui majanduspoliitika, mis on Euroopa rahvale peale surutud. sellel on kaks elementi see majanduspoliitika on töötajate suhtes karistava iseloomuga ning teiseks ja äh, rikkust koguvad võimalikult väike osa rahvas, võimalikult väike osa rahvastikust. ja nüüd, ütleb härra esimees, saab sõna Piira Kirk-Ribodo Itaaliast äh, sotsiaaldemokraatide perest. suur aitäh, lugupeetud esimees, head kolleegid! juba täna hommikul ma tahtsin rõhutada mõningaid märkusi Mm, mis tehti ja millele oleme me ka ise tähelepanu pööranud ning me oleme samuti välja tulnud äh, oma töödokumendiga, aga äh, praegu tahaksin piirduda tegelikult äh, sellega, et tahaksin juhtida teie tähelepanu ühele vajadusele, sellepärast et on ilmselge, et me peame edasi liikuma, eriti meie, kes me usume sotsiaalsesse Euroopasse me tahame rahvaste Euroopat. ja äh, seega me peame kiiresti tegutsema ja edasi liikuma, tunnen head meelt, et see arutelu aset leiab, see on igati positiivne, siin on väga palju äh, igati õigeid kommentaare tehtud ja väga hea, et me jätkame sellega mm, ka selle tööga ka veel hiljem ning loodetavasti ka komisjoni äh, valge raamatu järel arutelud jätkuvad. Euh, suur aitäh. nüüd järeldused tõesti suur aitäh teile kõikidele sõnavõttude eest, aitäh äh, meie külalistele ka siin äh, laua ääres Te nägite isegi, kuivõrd kõrge kvaliteediga kõik need sõnavõtud olid, kuid ma arvan ka, et kõigi teiste sõnavõtud olid olulised just tulevike, tuleviku arutelude ja algatuste jaoks. erinemeelsusi on, selles demokraatia seisnebki, aga ma tahaksin siiski välja tuua, et oli ka päris palju äh, ühiseid jooni. kokkuvõtteks tahaksin tulla nende ettepanekute juurde mis tegi majandus- ja finantsküsimuste eh, Euroopa volinik Pierre Moskovitsi eile majandus- ja sotsiaalkomitee koosolekul. ma usun, et need ettepanekud on tõesti huvitavad. ta ütles muuhulgas, et ilma sotsiaalse mõõtmeta Euroopa Liit eh, ei saaks toimida ja muuhulgas eh, ta loodab, et Valges Raamatus Euroopa Liidu äh, tuleviku kohta, mis tuleb välja Rooma lepingu kuuekümnendal aastapäeval, pööratakse tähelepanu äh, majanduse äh, lähendamisele ning just ülespoole äh, joonestumisele ning samuti euroalade riikide olukorrale ja me peame läbi mõtlema uuesti euroala juhtimise, valitsemise, kõik need elemendid on väga olulised meie arutelus. me kuulsime ka täna, et kõige olulisemaks, olulisemaks ongi Euroopa sotsiaalne südamik, mis on sattunud raskustesse, seda kriisi tõttu, seda seetõttu, et teatud poliitikad ei ole olnud äh, piisavad me näeme, et sellest tuleneb ebavõrdsuse kasvamine, killustatus laieneb ja see kõik seab ohtu ühtekuuluvuse. ja see ei võimalda meil pakkuda oma kodanikele paremat äh, tulevikku. üheks võtmeks, võib-olla kõige olulisemaks aspektiks ongi sotsiaalne dialoog ja selle tugevdamine Euroopas kui lubate, Euroopa sotsiaalne dialoog omab mõtet ainult siis, kui on võimalik pärast kokkuleppe sõlmimist ka need kokkulepped äh, seadustesse ümber panna. me peame tähelepanu pöörama koolitusvajadusele, vajadusel investeeringuid äh, suurendada, meil on vaja kvaliteetseid sotsiaalseid investeeringuid investeeringuid, mis võimaldavad luua tööhõivet ja mis võimaldavad äh, töötuse vastu võidelda. Äh, investeeringuid, mis äh, vastanduksid kasinuspoliitikale ja mis võimaldaksid parema sots-, paremat sotsiaalset tulevikku luua homse päeva jaoks. tõesti, sotsiaalne mõõde on äärmiselt tähtis, me peame kohandama ka olemasolevaid sotsiaalkaitsesüsteeme me peame samuti äh, liikuvusväljakutsetele vastused leidma, me nägime äh, lähetatud töötajate direktiiviga kaasnevate äh, vaidluste käigus, milliseid positiivseid aspekte toob liikuvus kaasa, kuid ka mm, probleeme ning raskusi nii ettevõtetele kui töötajatele. oluline on, et me kõik võiksime, suudaksime institutsioonides taastada usalduse, mida on vaja. Äh, et seda usaldust tunneksid kodanikud, äh, ettevõtted, äh, palgatöötajad. olgugi, et võib-olla see on natukene klišeelik, aga ma arvan ikkagi, me näeme, kuivõrd oluline on sotsiaalne mõõde. Euroopa ajaloos ei ole me kunagi suutnud Äh, üles ehitada majandusliku paradiisi äh, sotsiaalses, äh, sotsiaalses kõrbes. ja ka vastupidine ei ole võimalik, nii et need kaks aspekti, sotsiaalne mõõde ja majanduslik mõõde, ei tohi üksteisele vastanduda, vaid peavad koos toimima ning muidugi mõista siin on meie ülimaks huviks Äh, nende inimeste heaolu, keda me esindame. suur aitäh teile tehtud töö eest, ma olen veendunud, et äh, teie mm, poolt välja käidud mõtted äh, panustavad neis lahendustes, mis me käime välja Euroopa Liidu väljakutsetega toimetulekuks, aitäh! ja lõpetuseks tuletatakse mulle meelde tänada ka tõlke, ütleb esimees ja tõlgid tänavad oma kuulajaid ning äh, tahaksin äh, samuti rõhutada, et ilma demokraatliku dialoogita Euroopa Liidu institutsioonides äh, ei oleks meil võimalik edasi liikuda, aitäh!